Bene, io penso, welcome to everybody. tere tulemast kõigile. olge head, palun võtke istet. ja eh, jätkame oma koosolekut. suur aitäh, volinik Navratšitš, et olete tulnud meie juurde ja ka eh, Euroopa narratiivi eh, teemast rääkimast. teen sisse juhatuse meil on äh, privileeg siin rääkida igaüks omas keeles, suurepärased tõlgid on, ütleb kõneleja siin äh, kohal, te saate ja peate neid kasutada äh, selleks, et rääkida selgemalt ja lühemalt, ütleb kõneleja. alustame siis, palun, head inimesed, pange kõrvaklapid pähe ja me alustame siis taas tänast pärastlõunast istungi osa ja kohtume siin äh, ühe inimesega, keda oleme siia pikalt oodanud. täna on Euroopa muusikapäev ja me räägime Euroopa uuest narratiivist, uuest loost, äh, Euroopa ilma muusikata oleks äh, väga õõnes täna mõtleme kõikide heliloojate, äh, loomeinimeste, lauljate, pillimängijate peale mm, ja austame neid oma mõttes. mina tahaksin ka äh, tervitada siin kolleegi, kes oli mõned aastad meiega siinsamas kultuurikomisjonis. Äh, ta oli see, kes kultuurikomisjonis päris mitmedki algatused äh, panin liikvele. aastal kaks tuhat kolmteist äh, hakkas ta ellu suunama uue Euroopa narratiivi äh, lugu. kaks tuhat kolmteist sai see kõik alguses, kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist sai see äh, ettevalmistavaks tegevuseks ning see on teinud läbi mitmedki muudatused, see mõte me ei räägi siin muidugi Euroopa kultuuripoliitikast ainult, vaid tegelikult palju ambitsioonikamast ettepanekust, eh, nimelt Euroopa jaoks kultuuriperspektiivi loomine. see ei ole mitte ainult üks paljudest eh, programmidest, mille me oleme ette võtnud selleks, et poliitilisi prioriteete ellu kutsuda, aga me teeme midagi, mida tänane Euroopa väga vajab. nimelt me loome perspektiivi kultuuri paljususe ühtsete reeglite ja väärtuste jaoks ja kui Euroopa tahab olla üleilmselt äh, oluline tegija, siis peab Euroopa ka kultuuri aspektist lähtudest äh, asju suutma koos teha ja muutma ning äh, uus põlvkond peaks saama üle võtta Euroopa koos oma alusväärtustega, selle loomiseaegsete väärtustega võib-olla need väärtused on täna muutunud veidi udusemaks, äh, aga äh, uut, äh, reaalsusega, reaalsusega peab minema kokku ka uus Euroopa pilt, see pilt on samas ka sümboolse väärtusega, et püüda Euroopat ühendada. see oli esimene selgitus, mis loomesektori poolt tuli ning see kultuurili-, selle kultuurilise debati alguseks ongi see saanud. kaks tuhat neliteist oli siis see esimene selgitus või avaldus ja siin räägitakse ka sellest, et Euroopal on ühtne moraalne kohustus, mida jagavad äh, meie kontinendil erinevad inimesed, äh, see näitab väga selgelt, äh, kuivõrd tähtis kultuur on Euroopa jaoks, et Euroopat üles ehitada ning kindlasti rõhutada ka seda, milline on kultuuri roll Euroopa jaoks ja Euroopa poliitika jaoks samuti. see poliitprojekt läks edasi ning esimese faasi tulemuste alusel Äh, on nüüd edasi mindud, me täname äh, volinik Navratšitšit äh, selleks, et uue põlvkonna jaoks luuakse kuvand ja luuakse oma lugu, mida noored saaksid üle võtta. arutelud liikmesriikides on toimunud ja ka sotsiaalmeedias ning erinevad parlamendiliikmed on siia olnud samuti kaasatud nii et selle kõlapind oleks laiem ja et äh, selle Euroopa narratiivi uus algus äh, saaks loodud. tahaksin teile meelde ka tuletada, äh, et kaks tuhat kuusteist, nüüd mõned kuud tagasi olid sellesse protsessi kaasatud ka Erasmuse tudengid, noored ja praktikad ning see uus filosoofia, mille te olete loonud, see uus lugu on peamiselt just suunatud meie kogukonnale. Need noored on ju esimesed äh, olulised äh, osalejad ka selles debatis, mida me täna Euroopa teemadel läbi viime. nii et äh, tegemist ei ole mitte ainult publikuga, kes meie sõnumi peaks saama, vaid kellegiga, kes räägiks meiega koos kaasa see programm on oluline sellepärast, et see seob endaga erinevaid valdkondi ning äh, selle uue Euroopa narratiivi jaoks on oluline ka see, et suured isiksused, akadeemikud, intellektuaalid, kunstnikud äh,, arvamusliidrid, kõik need, kes tegelikult väljendavad seda suurt Euroopa kultuuripärandit, et nad suudaksid silla rajada ka noorte põlvkonnaga, kes on ehk jäänud kahe silma vahele minevikus. ma ei taha siin pikemalt edasi rääkida, ütleb esinaine, tahaksin tänada hoopis teid selle eest, et te tulite. Äh, kaks äh, saadikut kahjuks ei saanud tulla aga kõigepealt annaksin volinik äh, äh, Navratšitšile ja siis äh, Patrick Kovatšile, kes on e-, Euroopa Noorte Ettevõtjate Organisatsiooni juht, Michael Klaive, kes on akadeemik ja uurija ning Poola Teaduste Akadeemia direktor, eh, siis Paul Desjardins, eh, jällegi ka väga eh, tuttav Bazaari juht siinsamas Brüsselis. meil on väga hea meel, et olete meie juurde tulnud, sest sellist esinduslikku paneeli ei ole meie ees väga sageli, kes selles valdkonnas tõesti on tegemist suurte Euroopa kultuurinimedega. nii et meil on tund aega aega praeguseks arvamuste vahetuseks. Eh, volinik saab sõna kümneks minutiks kõigepealt, et ta teeks sissejuhatuse sellest uuest strateegiafaasist, mis peaks eh, uue kuvandi Euroopa jaoks looma, siis vaatame edasi ära video. ja siis eh, saavad meie kultuurisaadikud ka sõna ja siis kõik teised kolleegid, kes soovivad sõna, nii et härra volinik, kõigepealt siis sõnad teile suur tänu teile, eh, austatud parlamendiliikmed, daamid ja härrad suurepärane au on siin täna olla ja tahaksin kõigepealt Silvia Kostat eh, tänada, et andsite võimaluse meile otse arutada eh, järgmist sammu, uut faasi uue Euroopa narratiivi jaoks. ma arvan, et see on hea koht, kus rääkida Euroopa uue narratiivi teisest faasist, sellepärast et sellel algatusel on juured ka Euroopa Parlamendi kultuurikomisjonis. kaks tuhat kolmteist palusite te sellist projekti, mis tooks Euroopa lähemale oma kodanikele, taaselustaks Euroopa vaimu ning tuvastaks ühtsed kultuuriväärtused, mis meid Euroopa kodanikena ühendavad ka üle piiride. see algatus, mis vormus pilootprojektiks tõi välja meie visiooni Euroopa jaoks äh, väga olulised isiksused nagu toonane Poola peaminister Donald Tusk äh, ja Itaalia äh, toonane peaminister Ricoletta kantsler Merkel Saksamaalt ning Jose Manuel Barroso, endine Euroopa Komisjoni president, otsustasid os,, osalesid samuti debatis ning need arutelud kulmineerisid deklaratsiooniks, mille pealkiri oli Euroopa keha ja vaim Äh, kus äh, kesksed äh, isiksused loomesektoris tõid selle välja ma-, ja märtsis kaks tuhat neliteist. üks projekti peamisi järeldusi oli see, et Euroopa kodanikud tahavad Euroopa kohta kõvemini sõna sekka öelda. ja see toob narratiivi teise faasi meid nimelt ettevalmistava tegevuse juurde, mida me praegu rakendame ning mille ülevaate ma täna hea meelega teil teen tõesti ei saa me mitte eeldada, et me teame, mida meie kodanikud Euroopa Liidult ootavad, kui me eh, jääme lihtsalt eh, Brüsselis kinni oma aruteludesse. ja sellepärast otsustasin ma uute eh, inimeste poole pöörduda ning viia seda arutelu Euroopa kõikidesse nurkadesse ning sisuliselt tahtsin ma, et me mõtleksime selle peale, mis meid kokku seob, millised on need väärtused, mis Euroopa projekti seovad me peame saama tänastest äh, Euroopa äh, poliitilistest kähmlustest üle ja mõtlema selle peale, milline on Euroopa süvendatud mõte, meie ühtne kultuur ning kuidas Euroopa peaks edasi minema. ma tahtsin, et äh, Euroopa tuleviku peamised osalised, nimelt meie noored, oleksid selle debati kesk, keskmes mõned ütlevad, et noored inimesed tõmbuvad poliitikast eemale, minu kogemus seda ei ütle Äh, noorel generatsioonil on tegelikult väga selged arvamused ja nad on huvitatud ka nende jagamiseks, aga nad ootavad ja uurivad, millised on võimalused, äh, uued võimalused, kuidas pühenduda väga paljud äh, arvavad, et poliitikud ei tegutse vastavalt nende muredele. meil on vaja põlvkonna lõhest üle saada ning taastada ühendust nende noorte kodanikega Euroopas. me peame olema loovad ning nende poole pöörduma nendel meetoditel, mis neile korda lähevad noortel inimestel on loovus ja äh, dünaamilisus. Nad näevad Euroopat ja selle probleeme värskel uuel moel. Euroopa Parlament on kaasanud äh, seitse tuhat noort, toonud need äh, oma enda juurde ning need värsked ideed, mida seal jagati, olid väga heaks aluseks Äh, see projekt on arenenud äh, mitmest äh, aspektist lähtuvalt. nüüd esimesest staadiumi jooksul olen ma nimetanud kultuurisaadikud erinevatest valdkondadest, sealhulgas haridus ja noored, et hoogustada arutelusid nende võrgustikes. ma tahaksin tänada neid nende pühendumuse eest ja väärtusliku töö eest, mida nad Euroopa narratiivi jaoks on ära teinud. täna jagavad nad oma visioone selle narratiivi kohta koos meiega me oleme võtnud äh, ka pardale Euroopa Noortefoorumi ja noorteorganisatsioonid selleks, et äh, noored saaksid avaldada oma mõtteid teemade kohta, mis on neile tähtsad. Euroopa Parlamendi liikmeid on kutsutud mõningates nendes debattides osalema. hariduse vallas meie e-õppe äh, platvorm ning Erasmus võrgustikud tuhandete koolidega tahavad Euroopa uue narratiivi debatis kaasa lüüa meil on juba mitmeid videosid, kus noored inimesed jagavad äh, Euroopa äh, mitmepalgelisuse kohta oma arvamusi. samuti oleme oma institutsioonide äh, praktikandid kaasanud, kes on unikaalses positsioonis, nad näevad Euroopa poliitika tegemise protsessi otseselt, aga selge ja värske pilguga. täna te näete esimest äh, videot, mille eelmise aasta veebruaris meie äh, praktika, praktikandid tegid ning äh, mõne nädala pärast tuleb välja sellest teine osa. meie loome Euroopa narratiivi koos mitmete käimasolevate tegevustega, mis kultuurivaldkonnas on ette võetud ma usun, et kunstil on võime äh, inimesi inspireerida. Äh, mõeldes mitmete äh, uskude, kultuuride ja taustade peale, mis on kõik Euroopa traditsiooni osad, need on kõik ka meie debati teemaks ja need teemad võivad olla tundlikud vahel, aga me ei saa nendest mitte mööda vaadata vägivaldse radikaliseerumise ennetamine noorte inimeste hulgas on kõige kiireloomulisem väljakutse, mis meie ees täna on ma olen veendunud, et äh, väga oluline panus tuleb noortelt endilt. uue narratiivi debattides noortega oleme juba õppinud, et nad tahavad sellist Euroopat, kus äh, mitmepalgelisus ja erisus töötab äh, tugevama Euroopa identiteedi nimel ja me oleme siis alustanud oma noorte hariduse ja kultuuri tavapäraste võrgustikega. Need on meile väga hinnatuks partneriks, aga kuhu edasi? praegusel hetkel kogume me inspireerivaid ideid ja ettepanekuid, mis on juba tulnud erinevatest debattidest välja ja koorunud selleks, et neid saaks jagada ka ülejäänud äh, Euroopaga Ja just on ka veebipõhine äh, konsultatsiooniplatvorm aluse saanud, äh, kus noortel on võimalus sõna sekka öelda ja me saame debatile niimoodi tugeva aluse luua neljas valdkonnas oleme tuvastanud need küsimused, mis noortel lähevad kõige rohkem äh, korda. Äh, ühinenud mitmekesisuses äh, tööhõive ja haridus, liikumisvabadus ning kliimamuutused. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta esimeses pooles vaatame neid tulemusi ning koondame need narratiivid Euroopa tuleviku tarvis ühte formaati. see peaks olema positiivne formaat, mis rõhutab seda, mida me saame kõik koos eh, ette võtta, eh, annab meile realistlikud sihid tulevikuks, on lihtsasti arusaadav kõikidele Euroopa inimestele ja kaasab eh, noored eurooplased Euroopa tuleviku tarvis midagi ära tegema. uus Euroopa narratiiv peab olema ka uus hoog, mis meie erinevatele programmidele uue hoo sisse loob, näiteks struktureeritud dialoog noortega, noorte nädalad, noortekonverentsid, Euroopa noorteportaal Erasmus pluss ja meie tavalised eh, veebikeskkonna eh, mõttevahetuskohad. olen ka algatusega algust teinud, et ühe miljoni eurooplase arvamust ära kuulata nii veebis kui äh, Äh, selle väliselt äh, oma mandaadi esimeses osas. Košitsas leiab oktoobris aset Euroopa noortekonverents, äh, mille osas on juba tehtud algatust ka meie noorteportaalis. see annab võimaluse keskenduda ühtsetele ettepanekutele, aga uue narratiivi algatus saab ka meie arutelude alust laiendada ning luua pikaajalisemad visioonid tulevikuks. see Äh, inspireerib ka komisjoni üleüldiselt kodanikega suhtlema, selle suhtlusstiili muutma ning aitab ka parlamendil aru saada, kuidas pöörduda noorte poole, enne kui uued Euroopa valimised aset leiavad. tahaksin teid kõiki kutsuda äh, ka, olge kaasatud nendesse äh, debattidesse liikmesriikides, Euroopa-üleselt ja ka online platvormidel Teie olete oma valijate seas selle debati õhutajaks äh, ning võtame arvesse teie ideid selle ettevalmistava tegevuse viimases faasis, aga enne kui kuulan ära teie mõtted, huvitab mind ka, äh, millised on meie äh, kultuurisaadikute arvamused Euroopa narratiivide teemal, suur tänu! suur aitäh, härra volinik! see oli väga huvitav jutt kultuurikomisjon annab kindlasti suure panuse ja pakub omalt poolt välja ideid selle platvormi jaoks ning ka kohtumiste jaoks, mis on plaanis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, aasta alguses ja suvel. ka mina arvan, et oleks kasulik kuulda, mida sellest teemast arvavad meie saadikud, meie külalised. mõtlesin, et annaksin igaühele viis minutit kõneaega. oi, ma vabandan, ütleb esinaine, kõigepealt on meil video. kas saaks palun valgustust äh, vähendada?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 eh, trovo molto interessante questo. see oli väga huvitav. väga mõjus. ja väga tervitatav oleks, kui seda õnnestuks levitada ka paljudes erinevates keeltes, sellepärast et niimoodi õnnestuks meil seda sõnumit levitada paljude noorteni Euroopas. aga nüüd siis meie saadikute juurde. Patrick Kovač, kõigepealt Euroopa noored ettevõtjad. We heard so many times. oleme nii palju kordi kuulnud, et tuleviku võti on noorte käes aga kui palju me oleme nende käest küsinud, millise ukse kaudu nad sooviksid siseneda ja kuidas? see uus narratiiv on suurepärane võimalus selle küsimuse vastuse väljaselgitamiseks. ja volinik Navratitš on kaasanud nii palju noori üle kogu Euroopa, et kindlasti saab meil olema parem ettekujutus. meil on väga palju üritusi, Euroopa Noortefoorum, mitukümmend konverentsi, osa neist juba peetud, osa tulemas. Neid konverentse on organiseeritud Prantsusmaal, Poolas, Tšehhis, Belgias, näiteks on need juba toimunud ja järgmised viisteist on samuti otsustava tähtsusega mida me oleme teada saanud noorte vaatevinklist? suhtlemine peab olema parem ja suhtlemisega tuleb jätkata. suhtluses peitub ka üksteise mõistmise võimalus ja tegelikult noorte põlvkonnal on vaja mõistmist. on palju aktiivseid noori, kes osalevad noortevõrgustikes, ükskõik mis võrgustikes, kas see on siis ette, noorte ettevõtjate organisatsioon või võrgustik või, või kodanikuvõrgustik või poliitiline võrgustik, on hulgaliselt noori, kes soovivad oma häält kuuldavaks teha. on aga ka palju neid noori, kes on just nagu nähtamatud, keda ei ole kuskil, keda ei ole nendes võrgustikes. ja sellepärast ongi mul äärmiselt hea meel näha, et see narratiivi plaan on jõuda nende noorteni, kes praegu nähtavad ei ole, aga kelleni soovitakse jõuda. niimoodi on meil võimalik välja selgitada, mida noored ootavad ja soovivad konverentsidel on tulnud välja väga konkreetsed asjad. noored soovivad osaleda, nagu volinik ka ütles. näiteks ühel konverentsil oli isegi juttu sellest, et kas võiks valimisiga alandada kuueteistkümne aastani, siis oli veel juttu sellest, et ka noortel on rändega seosu, seotud muresid noored soovivad suuremat juurdepääsu võrgustikele ja sotsiaalmeediale. ja nad sooviksid ka teada saada, kes on need nemad Brüsselis, just nii nagu ajakirjandus tavaliselt nendest inimestest Brüsselis räägivad, räägib. noored soovivad suhelda ja sellepärast on see narratiiv suurepärane programm. noored sooviksid ka elada sellises Euroopas, Euroopas, kus on võimalik ületada selline läbikukkumise kultuur. üks kolmandik vaid Euroopa noori soovib ettevõtjaks saada, Aasias on see kaks kolmandikku. paljud noored kardavad nii-öelda unelmate poole pür-, pürgimist, sellepärast et nad kardavad, et öö, see ei lähe neil edukalt või et öö, neile öeldakse ei, neid tõrjutakse ära. Nendel konverentsidel on mul olnud uhkus öelda, et meie oleme, meie põlvkond on valmis õppima, kuulama, aga mis veelgi olulisem, valmis end väljendama ja näitama, millise ukse kaudu nad soovivad siseneda. aitäh! Need olid väga südamesse minevad sõnad paljudel ettevõt-, noorte ettevõtjate nimel. Maiko Michal Klaider, Poola Teaduste Akadeemia endine president ja teadlane. aitäh! alustuseks ütleksin kohe välja, et minu jaoks oli ääretult suur au, et ma olen juba mitu aastat saanud osaleda selles initsiatiivis. miks? nii on mul võimalus edendada ühise Euroopa ideed, ideed, mis on minu jaoks väga südamelähedane ja ma arvan, et ka enamiku eurooplaste jaoks härra volinik võttis kokku seisukohad, mis ähm, iseloomustavad ka minu kolleege, aga lisan veel paar mõtet. esiteks, minagi leian, et noorte põlvkonnale tuleb koondada kõik jõupingutused, et tulevik Euroopas oleks nende jaoks atraktiivne. noored on, on need, kes tulevikus saavad Euroopas elama ja Euroopat kujundama, see on väga tähtis. teine märkus. sellegi aluseks on minu kogemused. vaja on pragmaatilist lähenemist Euroopa tulevikust rääkides pigem pragmaatilisus kui idealistlik ja naiivne lähenemine. see on äärmiselt oluline olnud nendel diskussioonidel, millel ma olen osalenud. ma olen väga palju kogenud, et on tuhandeid pragmaatilisi argumente Euroopa poolt ja neid võetakse selles keerulises maailmas, kus me tänapäeval elame, palju paremini vastu. ma töötan ülikooli professorina, nii et igapäevane elu keerleb mul teadlaste ja üliõpilaste keskel teadustööd ja kõrgharidust pean ma kultuuri lahutamatuks osaks, seda esiteks. teiseks, need kategooriad on väga hea adressaat Euroopa tulevikust rääkimiseks, sellepärast et teadlane on juba noh, loodud, talle, tal on nii-öelda selline veregrupp, et ta ei saa ilma rahva, rahvusvahelise eh, koostööta võtta. ja teine grupp on siis see, mis on palju Euroopat pooldavam kui mis tahes muud kategooriad, jutt on siis üliõpilastest. Nendega rääkides jääb mul tõesti selline mulje, et ma elan ainult ühes sellises kohas, kus on ainult üks Euroopa. on nii palju vahetusprogramme on nii suur nii-öelda auditoorium Euroopa näol, et on raske kujutada ette elu ilma selleta. ja me peaksime väga rahul olema sellega, et see areneb. viimane kommentaar. mainitud grupp on oma suhtumiselt automaatselt Euroopa pooldavad, aga samas neid tuleb julgustada seda ka valju häälega välja ütlema, sellepärast et see hääl on tegelikult Euroopa debatis puudu. ma toon näite. kaheksasaja eh, inimese ees Salzburgis, Austrias oli mul vaja rääkida Euroopa narratiivist, see oli üks väga oluline Euroopa, üle-euroopaline kongress ja mul tegelikult õnnestus käivitada programm, mille nimi on Järgmine Euroopa ja sellega on seotud tuhandeid inimesi üle kogu Euroopa. idee on sõnastada need mõtted, mis moodustavad selle uue narratiivi. meil on vaja niisiis erinevate kategooriatega rääkida erinevate inimrühmadega ja veenda neid öö, oma mõtteid välja ütlema ja tähtis on see, et tõesti alternatiivi nagu ei ole. tänan väga. tänan väga, et olete keskendunud just nimelt nendele kahele sihtrühmale, mis on nii-öelda oma loomult juba palju rohkem Euroopat pooldavad mummad. järgmine, Sneska Kvadvljek Mihhailovitš, Euroopa Nostra peasekretär Suur,. suur-suur aitäh! aitäh, et meenutasite, et täna on muusikapäev meie organisatsiooni president Placido Domingo ilmselt on ülirahul, et me täna just nimelt sellist teemat siin arutame Euroopa Parlamendis, see on ju seotud sellega, kuidas me näeme Euroopat, mida me mõtleme Euroopast. siin on väga suur nii-öelda nihe, alguses ju Euroopast mõeldi põhiliselt äh, majanduskontekstis, aga nüüd on idee rääkida sellest väga palju ka kultuuri kontekstis, mis peaks panema paljud inimesed, eriti noored, taas Euroopat armastama. minul oli see au, et ma olin seotud selle initsiatiivi esimese faasiga. ma olen väga tänulik ka volinikule, et olin üks nendest inimestest, keda saadikuks määrati ma arvan, et on tehtud õige valik, asudes nüüd rõhutama just nimelt noori. algus oli ju kultuuris, kultuuriinimeste juures, aga nüüd on ette võetud noorteorganisatsioonid ja noortevõrgustikud. et neid kaasata, see oli kindlasti esimese etapil puudu, nüüd aga teises etapis on nad selles uues võrgustikus kaasatud ja minu sõnum saadikuna on, et loodetavasti tuleb ka kolmas etapp, mis kujutaks endast sünteesi. seal võiksid olla siis ühendatud ähm, nii-öelda selle laiema kultuurisfääri ähm,, sinna alla pärandkultuur ähm,, haridus, teadus äh, ja nii edasi nende kõikide sektorite esindajad, sellepärast et me sooviksime palju rohkem sildu kõikide nende valdkondade vahel ja palju rohkem noori muidugi. Euroopa Nostra peasekretärina pean loomulikult kasutama võimalust öelda, et kaks tuhat kaheksateist on Euroopa kultuuripärandi aastaks kuulutatud. suur tänu Euroopa Parlamendile, et te seda mõtet toetasite. see on suurepärane platvorm seda narratiivi edasi viia. ühelt poolt on see narratiiv uus, aga teiselt poolt on selle aluseks meie ühine ajalugu ja ühine kultuuripärand. me ei saa Euroopa raamatu uut peatükki kirjutada ilma, et me teaksime, kust me pärit oleme, milline on meie taust. ja ma loodan, et kaks tuhat kaheksateist Euroopa pärandiaasta ehitab selle tähtsa silla. siin on tegelikult äh, tegemist ka nii-öelda ähm, uue Euroopa välispoliitikaga, pehme nii-öelda poliitikaga ja rõhu asetus on siin jagamisel ja hoolimisel. kultuuripärandi jagamine on ka üks moto, mida me oleme reklaaminud seoses Euroopa kultuuripärandi aastaga. tulen tagasi muusika juurde. kolm nädalat tagasi öö, ehm, oli meil üritus Madridis, kus anti anti üle Euroopa kultuuriauhinnad ja seal osales meie organisatsiooni president Placido Domingo ja, ja härra volinik. me ei räägi siin tegelikult mitte ainult Euroopast, me räägime ka siin Euroopa ja ülejäänud maailma suhetest. selline on siis minu väga jõuline sõnum teile et palun toetage seda viimast etappi, appi, aga palun ka osalege. meil on vaja muidugi parlamendi rahalist toetust, aga meil on ka vaja seda, et teie ise osaleksite. ja miks mitte Euroopa narratiivi ka täiskogusse viia. kultuurimaailm kultuuritegelased, noored ja siis öö, äh, otsustajad niimoodi saab seda asja edasi viia. suur tänu teie entusiasmi eest. ma arvan, et see teie viimane ettepanek, seda tasub kindlasti kaaluda. idee on nii-öelda Euroopale rohkem kultuuri rõhutamist lisada viimasena Paul Dujardin, Bozaari kunstikeskuse direktor Brüsselist. ja tema oli ala, algusest peale seotud selle narratiiviga. suur aitäh! proua juhataja, lugupeetud volinik, siin äsja öeldi, et ähm, see praegune etapp ei pruugiks olla viimane, et see võiks edasigi minna. jutt on sellest, kuidas see, mida me, millest me täna siin räägime, et see muutuks nagu institutsioonide, meie asutuste töö osaks. meie oleme saadikud küll. mina räägiksin nii-öelda kunstiinimeste ja teadlaste nimel. muidugi härra Klaiber on ähm, eelkõige teadlane jälle. esimene etapp oli meil väga oluline, aga ma loodan, et me saame seda tööd veelgi paremini korraldada niimoodi, et ähm, teadlased, kultuuritegelased ja poliitikud istuksid ühise laua taha neid asju arutama. see ei pea toim-, tingimata toimuma narratiivi osana, aga kuidagi on vaja neid sildu ehitada. teine projekt meie poolt oli labor. selle käivitasime Bozaaris, tegime koostööd Euroopa Komisjoniga selle juures projekti nimi oli järgmine põlvkond kunstnike, kultuuritegelaste ja koolide vahel me püüdsime sidemed äh, luua, üle saja tuhande lapse Belgia koolides oli kaasatud. jutt oli sellest, et koolis õpime küll palju kasulikku, aga väärtused tulevad meil ikkagi vanematelt, et ühelt poolt on teadmised ja teiselt poolt väärtused ja see oli väga huvitav projekt, see järgmine ähm, põlvkond. noored ähm, kujutasid oma mõtteid kujunditena ja see oli tegelikult nii-öelda sild, et ühelt poolt ähm, haridussüsteemi ja teiselt poolt kunsti ja teaduse maailm, kui meil õnnestuks nende vahele sillad ehitada ja hoida neid sildu käimas, siis oleks meil tõeline loominguline Euroopa, millele omakorda annaks veel juurde digitaalne Euroopa. ma loodan, et järgmistel kuudel õnnestub mul saadikuna veel arutada neid asju näiteks Austria ühe organisatsioonidega. kindlasti peaksime mainima ka Euroopa Festivalide Assotsiatsiooni. üks nendest narratiivides, üks nende narra-, üks narratiivi aspekte on väga oluline, see on seotud tegutsemisega nii Euroopas sees kui väljas siinkohal ei saa jätta mainimata proua Mogherini mõte, kuidas me seda tööd võiksime teha nii Euroopa sees kui Euroopa naabruses kontekstis, kus kipuvad domineerima sotsiaalne dumping ja ränne ja nii edasi. meil on Veneetsia filmifestival, meil on Cannes'i, Berliini filmifestival kõik need on vägagi nii-öelda teadvustatud ja tuntud, aitäh! Molto, molto interessante, grazie, veramente. Eh. suur aitäh! aitäh eh, teile kõigile ja nüüd annaksin sõga, sõna kolleegidele. initsiatiiva nel duemilatredici che ancora ci accompagna. ja kõigepealt eh, siis annan sõna meie endisele kolleegile, aga teil on sõna ainult üheks minutiks ja aitäh, et te siin olite aitäh, tahaksin äh, lisada äh, natukene sellele, mida siin juba öeldi, mida ütlesid minu äh, saadikutest kolleegid. see sildade loomise mõte, see, mida meie poliitikud ja teised teevad, kultuuri, hariduse, teadusmaailma esindajad, noored, see minu arvates on kogu selle projekti võtmeks. selle ettevõtmise algvõtteks oli sellised sillad luua. juba tollal ma kartsin ja ma ei saa öelda, et praeguseks need hirmud oleks kadunud, aga me tahtsime, et äh, äh, oleks sild poliitikute ja mittepoliitikute vahel selle protsessi käigus, sellist silda on veel vaja rohkem kui kunagi varem ning seetõttu ma kutsuksin üles äh, selles protsessis edasi liikudes ja, ja tahaksin tänada komisjoni, et komisjon tõesti kasutas noori ühe sillana, tahaksin öelda, et meil on vaja kultuuri kui veel ühte silda ja teadust kui kolmandat silda selleks, et luua usaldust kodanike seas Euroopa projekti vastu. meie poliitikutena oleme selles osas läbi kukkunud, seda tuleb tunnistada ning meil tuleb usaldust tagasi võita ja seda me saame teha, kui viime kultuuri ja teaduse noorteni. nii et, et ähm, see oleks minu tulevikulootus äh, äh, ka keskenduge ka tulevastes programmides sildade loomisele. aitäh ma olen täiesti kindel, et need sillad säilivad ning äh, saavad osaks sellest uuest narratiivist, mille eesmärgiks oleks kaasata ka siis ähm, äh, poliitiline pool, nagu ütles härra Dujardin. meie parlamendisaadikud oleme ju kõik poliitikud meie ees seisab äh, väga oluline periood ning me peame jätkama arutelusid kultuuri- ja teadusringkondadega, samuti ülikoolidega ning loomulikult peame kaasama ka kasvavad põlvkonnad. aga äh, kogu selle protsessi käigus on vaja dialoogi ja nüüd annaks sõna kolleegidele proua Soidrova äh, ja siis proua Libatška aitäh, aitäh, et tutvustasite meile seda projekti. ma äh, tahaksin tänada saadikuid, tahaksin tänada volinikku, te esindate äh, elanikkonnarühmi, kellel on väga oluline mõju ning äh, tuleksin tagasi selle juurde, Mihhail Klaiber ütles nimelt, et üliõpilased on äh, kõige rohkem Euroopasse integreerunud, nende jaoks on Euroopa enesestmõistetav ja nad ei suudaks äh, oma elu ette kujutada ilma ühtse Euroopata mina jagan seda kogemust ning ma arvan isegi, et noored peavad vaba Euroopat millekski enesestmõistetavaks. Nemad ei ole selle nimel midagi ohverdanud ja seetõttu nad seda ka ei hinda. Neil on vaja kuulda oma vanavanemate eh, jutustusi ja kogemusi tõsi on ka see, et noorte häält ei võeta tihtipeale kuulda Äh, tagajärjeks on aga see, et äh, äärmuslased nii paremal kui vasakul äh, poliiti-, poli-, poliitilise spekri paremal kui vasakul poolel koguvad toetust. selle projekti programmide to-, tutvustamine on väga oluline. samuti on oluline isiklik eeskuju, isiksused, näiteks oleks väga tore, kui inimesed äh, Äh, noortega, räägiksid noortele oma elust ning selle äh, äh, projekti raames ma leiangi, et suured isiksused peaksid noorte poole pöörduma, mitte ainult poliitikud, vaid tuntud inimesed teaduse sfäärist näiteks, kultuurisfäärist. meil on jäänud kaks päeva Suurbritannia referendumini ja ma olen kindel, et kui miski paneb Äh, äh, britte otsustama Euroopasse jäämise poolt, siis selleks ei ole peaminister Cameroni sõnad. Äh, pigem Joe Cox ja tema mõrv on see. aitäh, et tulite täna meie komisjoni. aitäh selle sõnavõtu eest eile oma koosoleku alguses me mälestasime leinaminutiga äh, Joe Coxi, aga nüüd saab sõna proua Libatška. aitäh, ma kuulasin väga suure huviga nii äh, meie volinikku kui ka külalisi. aga kui me räägime Euroopa tulevikust, kui me räägime sellest, et meil on vaja uut narratiivi Euroopa jaoks, siis esitagem endale üks küsimus. millised olid Euroopa ühenduse loomulikud alused? isegi sellel ajastul, kui Euroopa oli lõhenenud, kui meil oli raudne eesriie, ka siis oli äh, äh meil ühtsus kultuuri ja teaduse vallas. kultuur ja teadus, eh, selles vallas on alati toimunud vahetused. Eh, Euroopa koostöökogemus eh, nendes valdkondades pole kunagi sõltunud poliitilistest konfliktidest ja poliitilistest lõhedest nii et, et see ei ole esimene kord, kui me tõstatame küsimuse kultuuri ja hariduse kohast Euroopas ja samuti peaksime tõstatama küsimuse Euroopa Liidu rollist kultuuri ja teaduse arengus. ma olen täiesti nõus härra voliniga, volinikuga, see, kellele me peame selle programmi suunama, selle uue narratiivi, need on noored. aga mul tekib veel üks küsimus. mis siis juhtub et need inimesed, need noored inimesed, kes on Euroopa-meelsed, nagu, nagu härra Kleber, Kleber ütles, nad on väga Euroopa-meelsed, aga miks osa nendest noortest üha rohkem radikaliseerub? kust see lõhe tuleb? minu arvates tuleb see esimestest kogemustest, mis nendel noortel on kogemustest, juurdepääsule haridusega ja esmastest kokkupuudetest tööturuga ning minu üleskutse oleks järgmine. selle uue narratiivi äh, loomise käigus äh, jah, on meil vaja selliseid äh, programme, mis meid ühendavad ja mitte selliseid, mis meid eraldavad meil on vaja äh, äh, võrdset võimalust osaleda kõigis programmides, äh, võrdsust kõikide kriteeriumite osas, tooksin mõned näited. kui me räägime Rasmusest, siis me oleme äh, näinud, et need inimesed, kes tulevad sotsiaalselt kehvematest olulis-, äh, olu, oludest, ei ole selle programmi osaliste hulgas eriti hästi esindatud. härra volinik, Horisont kaks tuhat kakskümmend, minu kodumaa Poola omab Euroopa kolmandat intellektuaalset potentsiaali, aga äh, Horisont kaks tuhat kahekümnenda vahendite kasutamisel on viimasel kohal see ei ole seotud mitte vaesusega, vaid just nimelt sellega, et ei arvestata meie haridussüsteemi eripäraga. ja mis puudutab Junckeri investeerimiskava, siis eh, nende projektide hulgas, mida rahastatakse, on väga palju vanu projekte ja mitte uusi. Eh, mina palun, et ärgem unustage eh, põhilisi asju, ärgem unustagem seda, et need programmid peavad meid ühendama. aitäh aitäh äh, selle väga kirgliku sõnavõtu eest ja nüüd härra Strojevski, palun. aitäh, äh, lugupeetud esinaine, lugupeetud volinik. ma olen osalenud äh, juba aastaid väga paljudel Euroopa teemalistel aruteludel, kus on üritatud defineerida seda, mida on Euroopa ja milline peaks olema see tulevane narratiiv Euroopa jaoks. ja mida rohkem ma nendel kohtumistel käin, seda pessimistlikum on ma olen ja küsin endalt, kas see asi on kõik nii suurepärane, nagu räägitakse. minu arvates ei ole vaja küsida, kas selline uus narratiiv on kasulik. me oleme kõik üksmeelel selles osas, et Euroopa vajab uut narratiivi. aga me teeme vea, kui üritame vastata äh, äh sellele, miks seda narratiivi üleüldse vaja on. ma arvan, et me ei äh, Äh, saa päris hästi aru, kellele me selle narratiivi suuname ja me peaksime arvestama adressaatide erinevate seisukohtadega. ma äh, samuti jagan seisukohta, et me peame jah, äh, adresseerima oma narratiivi noortele, aga kui noored on selle narratiivi objektiks, siis jah, nii see on, aga seda ainult ühel tingimusel, tingimusel, kui me ei unusta ära ka kõige eakamat põlvkonda. Euroopa ei tohi unustada, et eakate inimeste austamine on see, mis eristab Euroopat teistest. näiteks Jaapanis austatakse vanemaid inimesi, aga eh, eh, Euroopas ei austata vanu inimesi, nii nagu Jaapanis Äh, teiseks, me oleme erakorralises olukorras, äh, olgu, äh, kas Brexit tuleb või ei, tähistame me siin ju praegu jalgpalli, peame, peame jalgpallimeistrivõistlusi, see on suur pidu, mis Prantsusmaal praegu käib ja oleme ka tunnistajateks sellistele tragöödiatele, mis juhtusid näiteks Ühendkuningriigis, kus mõrvati noor, poliitiliselt väga aktiivne naine ja kõik see äh, paneb meid mõtlema sellele, milline on see sõnum, mida me peame edastama. me peame säilitama selle, mis on oluline, mis on aluseks meie eripärale, aga tuleb samas võidelda ka kõige selle vastu, ähm, äh, mis meid äh, ähvardab. mina olen osaks sellest põlvkonnast, kes ei äh, oota enam taevamanad, me äh, oleme näinud, ma olen näinud äh, parimaid kunstiteoseid, Van Goghi ja teisi, oleme näinud filme, palju häid filme, aga pole oluline, mida me arvame kultuurivaldkond on see, milleks me, meie peame investeerima, loovusse peame investeerima, et uuel Euroopal oleks ka uus sisu ja siit ka minu üleskutse, mulle tundub, et Euroopa poliitikas kultuur ja haridus on vaeslapse rollis. jah ma toetan täielikult seda, mida te ütlesite, ma arvan, et selles osas on meie seisukohad kõik väga sarnased, te olete ka eelarvekomisjoni liige ja ma arvan, et seal peaks kultuuriprogrammidega arvestama palju rohkem. aga nüüd proua Jimenez, palun. kallid kolleegid, volinik. Need kolleegid, kes on täna siia tulnud, et eh, Euroopa narratiivi teemal sõna võtta, ma tahaksin eh, teid tänada. Eh, tahaksin teid kõiki tänada selle pühendumuse eest ja selle töö eest, mida te selle projekti kallal olete teinud see on üsna raske töö ajal, mil nägemus Euroopast riigiti varieerub. näib, et negatiivne suhtumine kasvab üha äh, rohkem Euroopat umbusaldatakse ja selleks, et usaldust suurendada, on meil vaja uut narratiivi, mis tugineb eetilistele seisukohtadele, mida inimesed toetavad. tahaksin kõnelda kolmest äh, sambast, mis minu arvates on olulised selle uue narratiivi jaoks. kõigepealt Euroopa tulevik paraku veel kirjutatakse, seega Euroopa tulevik on meie kätes, kas me lammutame Euroopa või ehitame ta üles. see, mida me soovime, ei sünni ilma meie jõupingutustega, seega me peame oma oskused ja energia pühendama Euroopa ülesehitamisele ja tahaksin rääkida sellest, mida ütles Jean Monnet Äh, Euroopa peab olema eelkõige rahvaste liit äh, ja mitte riikide liit. me tahame, et Euroopas austatakse üksikisikute õigusi ning äh, meil peab olema julgus vastu astuda nendele, kes on selliste väärtuste vastu ja kolmandaks, Euroopa ei ole ainult majandusühendus. me tahame, et Euroopa annaks oma panuse kultuuri ja väärtustesse inimesed ei reageeri ainult majanduslikele stiimulitele, vaid ka asjadele, mida rahas mõõta ei saa. see on meie väärtuste äh, seisukohalt kesksel kohal. ma olen ähm, Euroopa kodanike jaoks programmi rakendamise kohta koostatava arvamuse autor ja ma arvan, et see programm on selles kontekstis ka oluline, aitäh aitäh teile, kolleeg. Äh, proua Breda, aitäh, lugupeetud äh, esinaine, volinik, daamid ja härrad, mul on loomulikult hea meel äh, et komisjon tõepoolest tunnistab, et Euroopa Liidu institutsioonide ja kodanike vahel on lõhe, iseäranis noorte vahel. tahaksin meelde tuletada, et kaheks Euroopa Liidus Eh, on väga vähe noori inimesi vanuses kaheksateist kuni kakskümmend neli aastat, kes eelmistel parlamendivalimistel osalesid valimistel ja see on kõige madalam osaluse määr aastast tuhat üheksasada üheksakümmend eh, noored on need, kes eh, on kannatanud kõige rohkem tööpuuduse all, kakskümmend protsenti nendest on töötud ja kakskümmend protsenti neist ka euroalas Äh, äh, nii et, et äh, seega teie ja kodanike vaheline lõhe aina süveneb, aga kas seda aitab ületada uus narratiiv? Euroopa Komisjon näib peaks suhtuma palju lugupidavamalt rahva tahtesse, võib-olla see aitaks seda lõhet palju rohkem ületada. ja mis puudutab nüüd neid ettevalmistavaid meetmeid Euroopa uueks narratiiviks, Ehm, me räägime siin aruteludest, sõnumitest, videotest, aga eh, eh, sellel kõigel on ka, selle kõigega käivad kaasas ka kulud ja kuidas seda rahastatakse, aitäh. Eh, kolleeg Verhaien järgmisena mul on väga hea meel, et siin arendati väga palju uusi mõtteid sellest, kuidas Euroopat uutele põlvkondadele, noortele läheneda, kuidas Euroopat kodanikele lähemale tüüa Äh, äh, äh, kõigi nende arutelu käigus Äh, kuidas me tõesti jõuaksime nende noorteni, äh, rahvamassidele, kas äh, brošüüride, videotega, uue narratiivi läbi või peaksime võib-olla ähm, oma otsuste kaudu selle läbi, mida me teeme, üritama inimestele lähemale tulla ja inimesi rohkem kaasata. jah, seda võib saavutada loomulikult ka läbi uute tehnoloogiate, aga ma arvan, et väga palju sellest, nendest programmidest programmidest, mis meil praegu on, neid ei ole me piisavalt veel ära kasutanud, me võiksime juba olemasolevaid süsteeme nagu haridussüsteeme, koole rohkem ära kasutada kõikides liikmesriikides oleks vaja rohkem infot selle kohta, mis on Euroopa, kuidas ta toimib, mida Euroopa meie on äh, toonud, sellele võiks äh, koolis äh, rohkemat rõhku panna. ja kas ka õpetajad ei võiks rohkem huvi tunda Euroopa vastu, et oma õpilasi Euroopale lähemale tulla? ma ei tea, kas noored inimesed haridusprotsessi käigus üldse Euroopa temaatikaga kokku puutuvad Äh, näiteks äh, Kodanike Euroopa programm äh, on minu arvates väga oluline, võiks vaadata, kuidas see programm on kulgunud. samuti peaksime mõtlema sellistele vahetusprogrammidele nagu Erasmus, Leonardo, Comenius, Erasmus pluss, pluss samuti peaksime mõtlema Euroopa kodanikele jaoks programmile Äh, me oleme ju üks äh, ühendus, me areneme ja kasvame koos Ehm, ma, mul on tunne, et eh, väga paljud natsionalistlikud eh, arengud, mida me praegu enamikes Euroopa eh, riikides tähendame, rajanevadki sellele, et inimesed on unustanud, miks Euroopa üleüldse olemas on ja mida Euroopa toonud on, vabadus ja rahu on muutunud enesestmõistetavaks, piiriülene koostöö on iseenesestmõistetav või inimesed lihtsalt ei tea, mida see täpselt tähendab ja võib-olla ähm, sellepärast ongi mõned inimesed hakanud täna tahtma jälle piiride sulgemist äh, ja võitlevad selle vastu, mille nimel eelnevad põlvkonnad on töötanud, nii et ma arvan, et väga oluline on, et me ühelt poolt ka neid vanu äh, ideesid, mis Euroopa äh, aluseks on, meeles peame ja neid ka edasi arendame, et see uus narratiiv samuti olemas, me ei saa öelda, et vanu asju meil enam vaja ei ole Äh, ähm, ähm, ma arvan, et me peaksime sellele asjale siiski natukene teistmoodi lähenema ja minu arvates on kõige parem äh, siiski kasutada ära neid süsteeme, mis meil juba on olemas, jah, nendele tuleb midagi lisada, aga äh, ma arvan, et me peaksime siis ka suhtuma olemasolevatesse süsteemidesse siiski jätkusuutlikumalt. aitäh, Sabine! ja Äh, kolleeg Malinov ja palun pidage ka oma kõneajast kinni, sest meil väga palju aega enam ei ole. aitäh! tahaksin teile meelde tuletada, et me ei tohi langeda sellesse lõksu ja äh, mida kasutavad äh, Euroopa Euroopa vastased, kes ütlevad, et meile meeldib Euroopa ja Euroopa kultuur, aga meile ei meeldi Euroopa Liit. me ei suuda ennast kuidagi selle argumendi eest kaitsta, aga tahaksin öelda, et Euroopa Liidu ainulaadsus minu jaoks ise, eriti kui ma räägin sellest noorte inimestega, siis need õigused, võimalused, vabadused on see, mis minu jaoks on Euroopa olemuseks ja tuginedes äh, vabadustele, õigustele ja võimalustele äh, hakkavadki noored tegelema kultuuri vallas, majanduse vallas, ärivallas, nii et tuginedes omaenda kogemusele ja kõige parem viis noorte inimeste veenmiseks on, kui me räägime nendega õigustest ja vabadustest, sest et paljusid neid eriti kultuur ei huvita, võib-olla see huvi tärkab hiljem aga nad saavad aru või peaks aru saama, et Euroopa Liit on ainulaadne ruum, juriidiline ja poliitiline saavutus ning sellelt taustalt on võimalik nautida ka Euroopa kultuuri, kultuuripärandit, ärivõimalusi ja kõike muud. nii palju minu poolt, aitäh! aitäh äh,! Äh, proua Vaksla aitäh! ka mina tahaksin äh, selles arutelus äh, sõna võtta. ma olen nõus, et suhtlemine ja dialoog noortega on äärmiselt oluline, väga oluline on kuulata noori aga kui me räägime noortega, siis minu kogemus on selline, et äh, noortele meeldib, kui nende ideesid ka ellu rakendatakse Nad lihtsalt ei taha kuulda sõnamulinat, nad tahavad käega katsutavaid sõnu äh,, tulemusi. ma tervitan seda uue narratiivi programmi ning tuginedes sellele, mida siin juba on öeldud, tahaksin öelda, et Euroopa peab olema atraktiivne. ja seda on võimalik saavutada kahel viisil, läbi suhtlemise, Euroopa kuvandi parandamise, aga ei piisa, kui me ainult Euroopa kuvandist räägime, me peame ka töötama selle parandamise nimel. me peame oma sõnu tegudega toetama. Ameerika oli sada aastat tagasi võimaluste maa ja see on see eesmärk, mille peaksime endale seadma, selleks tuleb Euroopa muuta, Euroopa tuleb muuda, muuta Äh, võimaluste maaks, piirkonnaks, kus tu-, tunnustatakse vastastikuse, vastastikku diplomeid, kutsekvalifikatsioone, kõigil on võrdne juurdepääs tööturule ja nõnda edasi. kui meil õnnestub kõike seda teha, kui me suudame äh, Euroopa mainet parandada, lähtuda asjadele praktiliselt, suudame luua tulevaks, äh, tulevikuks positiivseid arenguid. aitäh! järgmine sõnavõtja, ma teen tõesti väga lühidalt. Äh, palusin äh, sõna, et kõigepealt äh, küsida volinikult, et kas teile ei tundu, et skeptilistel noortel inimestel on ka argumendid, millega nad oma skeptitsismi põhjustavad ning need argumendid on tihtipeale rajatud sellele, et meie loome klišeesid me surume riikide jaoks olulised teemad tagaplaanile parempoolsete inimeste veendumused on teistsugused ja Euroopa-meelsete veendumused teised ja ma ei pea neid hukka mõistma, me ei saa öelda, et mõned inimesed on Euroopa vastu. Euroopa projekt ei ole mingi parempoolne või vasakpoolne või konservatiivne või liberaalne projekt, see on Euroopa projekt. aitäh! ja nüüd annan sõna, et volinik saaks, volinikule, et ta saaks vastata. ma arvan, et paljudest sõnavõttudest tõstatus see silla teema, kultuur saab tõesti olla selliseks sillaks. kunst ja kultuur saavad sildu luua, see on selline sümboolne kujund, mis peaks olema osaks sellest uuest narratiivist, peaks olema seal kesk, kesksel kohal, jah. ma äh, olen nõus, et me peaksime vaatama kahte erinevat tasandit, kõigepealt on meil poliitiline diskursus äh,, uus narratiiv, mis peaks sündima avalikes aruteludes äh,, me peame leidma viise, mis aitavad meil luua Euroopas uut kultuurilist mõõdet, aga aga see peab olema osaks ka kõigist Euroopa Liidu meetmetest, programmidest, ehm, mille eesmärgiks on luua uus euroopalik teadvus, Euroopa kodakondsus, nii et, et kõik need asjad peaksid olema omavahel seotud. me sooviksime, et loomingulise ja kultuuriga seonduvad küsimused oleksid Euroopas kesksemal kohal. niimoodi saame luua raamistiku mis võimaldab äh, kultuuril ja haridusel äh, areneda ja väga oluline on meie parlamendi roll siin, me peame hoolitsema selle eest, et meie häält võetakse kuuse ja meie saaksime anda oma panuse sellesse uude narratiivi ja luua sildu põlvkondade vahel. nagu mitmed kolleegid ütlesid, asi ei ole milleski, mida tehakse ainult Euroopa kodanike jaoks. Euroopa peab äh, pöörama pilgu kogu maailma suunas. me peame pööra-, mõtlema palju rohkem oma põhiväärtustele, solidaarsusele, demokraatiale, vabadusele, koostööle Euroopa näiteks ei suuda kas või Vahemere regioonis öö, äh, oma sellist palet näidata nii et, et ma arvan, et meie komisjoni ja ülejäänud parlamendi töö äh, vastamaks sellele, mida ütles näiteks proua Mogherini või mida naabruspoliitika läbi tehakse, see kõik on väga oluline uue narratiivi loomisel ning uue sisu andmiseks Euroopale rahvusvahelisel areenil ja kolmandates riikides ja see on meie jaoks suur väljakutse Äh, sest et me unustame ära, et me ei räägi äh, ainult Euroopa kodanikega, vaid nendega, kes võib-olla siin ei sündinud, aga nüüd siin elavad. ning äh, me saame väga palju ära teha kultuuripärandi valdkonnas näiteks, me saame hoolitseda selle eest, et me loome uusi sildu, nii et, et aitäh, härra Navratšitš ja nüüd on teil ka sõna suur aitäh, kõigepealt tahaksin tänada küsimuste esitajaid ja neid, kes kommenteerisid meie ettepanekuid, need on meile tulevikus, tulevases töös väga kasulikud. Need aitavad meil arendada seda, seda uue narratiivi kontseptsiooni ja mõtteid eelseisvatel kuudel ma olen vägagi teadlik poliitilistest küsimustest, mis on seotud EFSI Horisont kahe tuhande kahekümnega ja me äh, anname oma parima, et nende probleemidega tegeleda, teeme seda koos volinik Moedašega. ma tean, et äh, mis äh, kuidas on lugu äh, Horisont kaks tuhat kahekümnest toetuse saamisega Kesk-Euroopa riikidele. me korraldame ka äh, töötubasid äh, selleks, et EFSI kasutamist näiteks hariduses propageerida ning me üritame eh, nendes küsimustes samuti edasi liikuda, aga peatuksin nüüd väga lühidalt eh, uue narratiivi põhiteemadel. Eh, see üks vanu, üks vanuserühm, mida ma ise kuidagi ei taha ära unustada, on just eakad inimesed, sest ma ise muutun ka järjest vanemaks aga äh, kui me peame valima ühe äh, osa äh, kogu sellest keerukusest, mis on Euroopa tulevik, siis paratamatult tuleb midagi prioriteetsele kohale seada ning vähem tähelepanu pöörata seda, selle kogu keeruka mustri teistest aspektidest, aga ma olen teiega täiesti nõus et ei ole mingit tulevikku ilma solidaarsuseta, solidaarsuseta põlvkondade vahel, ilma äh, sildadeta erinevate ühiskonnagruppide vahel. aga kui me vaatame näiteks kas või selle nädala poliitilisi arenguid, äh, kohalikud valimised Itaalias, ennetähtaegsed valimised Horvaatias, Hispaanias ning loomulikult referendum Ühendkuningriigis, siis need on umbusalduse märgid. ei äh, usaldata poliitikuid, rahvas ei usalda meid, on lõhe kodanike ja poliitilise eliidi vahel ja kahjuks on väga sügavad lõhed ka kodanike endi seas ja see on probleem, see killustumine, individualiseerumine, mis iseloomustab tänast Euroopa ühiskonda ja Euroopa vastane kogukond, see on tõeline oht. nii et, et me peame äh, looma tugevad kogukonnad ja üles ehitama Euroopa tulevikku just nimelt nendele kogukondadele. noorus on üks võimalik kogukond ja muud asjad äh, meid eraldavad nagu elukutse, rahvus ja nõnda edasi. aga äh, erineva suhtluskultuuri ja äh, suhtlusviisi kohta on neil kõigil oma ühisnimetaja ühtne raamistik, ühised kangelased ning kui me keskendume just nimelt neile ning üritame neist aru saada, siis me võib-olla leiame võimaliku lahenduse Euroopa jaoks ma ei taha öelda, et, et meie eesmärk on uus narratiiv, see on lihtsalt üks võimalik vahend. võib-olla aitab see meil lahendusele lähemale jõuda, ma ei usu, et meil on ainult üks lahendus probleemile. kõik areneb, kõik muutub, aga uus narratiiv pakub meile hea platvormi, kust pidada arutelusid noortega ja üritada neist aru saada, sest minu arvates on see esimene etapp. kõigepealt meil on vaja ühist mõistmist, ühise mõistmise keelt. ja kui meil on olemas selline ühtne raamistik selle kohta, kuidas asjad täna Euroopas on, mulle tundub, et antud hetkel valitsevad selles osas eriarvamused Eh, eriarvamused selle kohta, kuidas olukord Euroopas on, millised on kriisi põhjused, on see majanduskriis, poliitiline kriis, sotsiaalne kriis, väärtuste kriis, identiteedikriis. niisiis, kui meil toimuksid laiapõhjalised konsultatsioonid ja arutelud, eh, siis meil õnnestuks ehk leida need üksmeelepunktid ja ka erimeelsuste eh, allikad, see on samuti oluline Need eriarvamuste allikad on sama olulised kui need punktid, kus meil valitseb üksmeel ja kui me need suudaksime kindlaks teha, siis on meil hea alus, millele rajada ühine tulevik. ja see ongi minu arvates uue narratiivi mõju äh, koguda kokku noorte esindajad ning sundida ka endid nende probleemidest aru saama. Äh, tegemist on väga veidra põlvkonnaga, töötu põlvkonnaga. ja äh, samas on tegemist Euroopale pühendunud põlvkonnaga ja kui vaadata, kuidas, äh, äh, millised on äh, poliitilised eelistused näiteks Ühendkuningriigi referendumi kampaanias, siis te näete, et mida nooremad on inimesed, seda pühendunumad nad on Euroopa väärtustele ja meil on tõesti noorte näol olemas väga palju kasutamata jäänud võimalusi et äh, toetada, äh, et saada nad toetama Euroopat. kõigepealt äh, me aga peame kindlaks tegema, millised on võimalused ja ohud, nii et, et aitäh nende konsultatsioonide eest ja loomulikult tänan saadikuid, kes siia tulid ja meie arutelusse olulise panuse andsid, suur aitäh teile, härra volinik, suur aitäh ka meie saadikutele ja kolleegidele ning mm, meil on vaja ka liitu avalike ringhäälinguorganitega, sest et tihtipeale nemad ei ole nii pühendunud nagu kunstnikud või noored inimesed. kohtusin hiljuti ühe Itaalia ringhäälinguorganisatsiooni juhiga ja küsisin, et äh, kui nad tahavad, et Euroopa midagi rohkemat tähendaks, siis nad peavad ka Euroopale rohkem tähelepanu pühendama. aitäh teid, aitäh kõigile, kes arutelus osalesid. me nüüd äh, jätkame oma päevakorraga, aga äh, teen väikese pausi, et volinikuga jumalaga jätta.

Allora, oggi abbiamo ora una importante iniziativa che abbiamo täna pärastlõunal on meie ees äh, üks väga oluline teema, mida on vaja arutada. me tahtsime meie viimase koosoleku osa pühendada sellele, et me keskenduksime sporditeemadele. Äh, vajadus on suur selle teemaga äh, süviti tege-, tegeleda ning taasalgatada oma poliitilist algatust spordi osas samuti peaksime me heitma parema pilgu peale nendele valdkondadele, kus on vaja meil minna edasi ka õiguslike ettepanekutega. niisiis, alustame arvamuste vahetust spordipoliitika teemal ja seda äh, härra Takula raporti äh, taustal, tegemist on integreeritud äh, lähenemisega spordipoliitikale ja vaatame äh, seda terviklikkust ja ligipääsetavust. ning see aitab meil ka tegelikult äh, ette valmistada Euroopa spordinädalaks septembris Äh, paluksin saalis vaikust, ütleb äh, esinaine. Äh, rääkides spordist ja selle väärikusest, minu arust on see väga tähtis teema, kui me vaatame, mis praegu spordis toimub. kui me vaatame, et Vene koondist ähvardab olümpiamängudelt kõrvalejätmine dopingukasutuse tõttu seda valdkonda reguleerivad rahvusvahelised konventsioonid jah, aga selge on, et vaja on rohkem ära teha. samuti vaatame eh, ligipääsu ja üldistele ligipääsu spordile, eh, mis on eraldiseisev teema veel. meie paneel on teie ees, tegemist on ekspertide grupiga siin Äh, juhatan sisse ja tutvustan neid ning pärast seda, kui härra Takula on äh, ära teinud oma sissejuhatuse, saavad sõna meie külalised ja siis edasi ka variraportöörid. Äh, härra Aleksander Husting on endine nõukogu töörühma, spordialase töörühma juht. siis on meil Euroopa spordinädala saadik Tapio Korjus kes äh, on äh, ise sportlane ja on ka, äh, on esindanud Soomet. ja siis Euroopa Komisjoni poolt Yvle Lostek, kes on töötanud ka tegelikult väga tihedalt koos meie komisjoniga. nii et kõigepealt härra Takula, kuulame teid ära ja tema räägib oma raportist ja siis lähme teiste kõnelejatega edasi. suur aitäh, proua juhataja, ma kasutan siis seda taevalikult kaunist soome keelt. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, olen üheteistkümne aasta jooksul siin komisjonis näinud, kuidas Euroopa öm, spordipoliitika areneb ja on muutunud öm, osaks konkreetsetest dokumentidest ma olen olnud ka äh, raportöör Euroopa pil- eh,, Parlamendis, mõelge, millisel aastal e,, EM äh, eh, Pariisis jalgpallis ja olümpiamängud Brasiilias. aga samas me kunagi ei tohi alus, ära unustada, et just nimelt see rohujuure tasandi sport on kõige tähtsam, sellepärast et sellel on tohutu mõju inimeste tervishoiule ja äh, li puudulik liikumine või vähene liikumine on surmapõhjuste hulgas neljandal kohal. aga nüüd tulevikust. mida tulevikus peaks tegema? ma olen raportis keskendunud kolmele asjale. esiteks hea valitsemistava, spordis integreeritus ning takistamatus. raportis on lähtutud teatud Euroopa sellisest püramiidist, spordipüramiidi mallist. sport ei ole sugugi iseenesestmõistetav. FIFA skandaalid on halb näide. ma käsitlen raportis ka otsustamise läbipaistvust, korruptsiooni ärahoidmist ning spordi rahastamist. sport Ähm, jääb autonoomseks vaid sellisel juhul, kui hea valitsemistava ähm, kehtib ja sellepärast on vaja järelevalvet kõikjale, kus rahastatakse sporti äh, riigi rahadest. sporti peab jääma puutumatuks, ta peab jääma terviklikuks ja ja seda ei tohi mõjutada. vägivallatsemine, hiljutine, selline tuleb tulevikus ära hoida, ka radikaliseerumist tuleb ära hoida. Maria, Marina Šarapova värske siis dopingu näit on ehe näide, et tuleb jätkata tööd selles suunas ja kõige suurem rahvusvaheline probleem ongi spordi maine. saavutamisvõimelisus spordis on väga oluline, aga samas neid eh, nii-öelda tasemeid peab olema palju erinevaid. tavainimesel peavad olema mm, täpselt samasugused sportimisvõimelused nagu kõrgema tasandi eh, Äh, sportimisel ja kindlasti peaksid lapsed just nimelt koolis saama harjumused. ränne on raputanud Euroopat, ähm, tekitab küsimusi, kuidas integreerida neid ähm, sisserännanuid, üks võimalus oleks sport. meil on võimalik vaadata, kuidas Euroopa tasandil paremini toetada sportlaste äh, paralleelseid karjääre ähm, alguses sport pluss õppimine, hiljem sport pluss töötamine. kindlasti Erasmus ja sportlased ja treenerid peavad ka saama ühendatud. viieteistkümnes juuni sai äh, raport valmis ja oktoobris jätkub selle arutamine, aga nüüd jään ootama teie kommentaare because um, so the, the microphone is already going. Allora, first, first presentation, then our colleague, sorry. Okay? And ah, so, first uh, intervention by... Uh... alustame siis sellega, et anname sõna Aleksander Hosting, Hastingile. suur tänu teile, esinaine, suur aitäh parlamendiliikmed teile, suur aitäh, et äh, kutsusite mind siia saab anda mulle võimaluse rääkida sellest, kuidas peaks olema integreeritud lähenemine spordipoliitikale. Viis kuni seitse minutit on mul kõneaega, see on suur äh, väljakutse, sellepärast et see tundub olevat väga suur ülesanne kanda seda koormat äh, õlgadel nagu Kreeko, Kreeka mütoloogias, äh, rääkida sellest kõigest, aga ma tahaksin rääkida hä headest haldustavadest, väärikusest äh, tegin küll ettekande ette valmistatud inglise keeles, aga räägin prantsuse keeles, sest siis on mul lihtsam. niisiis, mul ei olnud eriti raske selleks, et raske valmistada ette oma tänast sõnavõttu, tegelikult piisab, kui vaadata viimastel kuudel televiisorid, korruptsiooniafäärid mis puudutavad rahvusvaheliste alaliitude juhte, on näidanud, et korruptsioon on või oli üheks juhtimismeetodiks, samuti on avalikkuse ette jõudnud palju dopinguafääre, räägitud on sellest, kuidas võitluste, võistluste tulemustega on manipuleeri-, manipuleeritud Äh, ning äh, samuti äh, ka pealtvaatajate poolne vägivald praegustel jalgpalli, jalgpallivõistlustel Äh, äh, äärmiselt äh, oluline on, et avalikud asutused teeksid selliste nähtuste vastuste võitlemiseks koostööd, et spordiametnikud teeksid koostööd ja Euroopa Nõukogu konventsioon näiteks puudutab dopinguvastast võitlust, matšide tulemuste kokkuleppimise vastast võitlust ja nõnda edasi küsimus äh, läbipaistvusest ning inimõiguste austamisest, Euroopa põhiväärtuste austamisest, äh, mittediskrimineerimisest, äh, suurte spordivõistluste korraldamise õiguse jagamisel on samuti olulised, samuti töötajate õigused, naiste, alaealiste õigused ja nõnda edasi Äh, mis puudutab juurdepääsu, siis äh, siin ei olnud mul ka erilisi probleeme, vaatasin lihtsalt, äh, millest televiisoris räägiti. juba kakskümmend aastat Äh, ähm, näiteks jutt käis äh, ühest jalgpallimängijast, äh, keda, jalgpallimängijatest, keda pikka aega on peetud pagulasteks, täna on neid, nad olulised mängijad näiteks Austrias, Prantsusmaal, Rootsis, nii et, et see näitab, et endised pagulased tegelikult saavad panustada pagulaste imidži muutmisse ja sport on üheks integratsiooni ja sotsiaalse, sotsiaalse integratsiooni edendamise vahendiks Äh, samuti äh, olen ma äh, televisioonis näinud üsna palju headest juhtimistavadest, mida ma peaksin mainima. Euroopas on ka selliseid spordimudeleid, mis mille vastu on täna väga palju kaebusi esitatud, näiteks Rahvusvaheline Uisuliit, korvpalliliik, jah, me teame, mis on toimunud kiiruisutamise vallas Äh, oht seisneb selles, et et äh, kaovad ära sellised põhimõtted nagu äh, disklavi, diskvalifitseerimine, mis meil Euroopas on ja samuti rahastamine, mis puudutab amatöörsporti, profi, profisporti ja nõnda edasi ja samuti Äh, näiteks äh, siis äh, osaluspõhimõtted, mis samuti seavad ostu, seavad ohtu võistluste aususe ja tulemuse ning samuti vala, vabatahtlik osalemine spordivõistlustel ja spordis üleüldse. see on väga hea lähenemine, rahvuslike meeskondade kaitse on samuti üks teema, mida tuleks käsitleda ning see, mida ma nimetaksin hea heaks juhtimistavaks äh, on ka see, et äh, spordialaliitudele kehtestatakse üha kõrgemad nõudmised spordiürituste korraldamisel. Äh, staadionid, staadionid on järjest suuremad, tehnilisi vahendeid kasutatakse seal järjest rohkem ning nende ürituste korraldamise majanduslikud mudelid Äh, äh, peaksid arvestama sellega, et nende äh, võistluste kasumit ei paneks korraldajad oma taskusse ja avalikkuse kanda ei jääks kulud mis puudutab nüüd juurdepääsu ja ka üritaksin kiiresti lõpetada, kui me tahame juurdepääsusest puhul rääkida rahastamisest, siis ma arvan, et laiemas mõttes rahastamise vastane või rahastamine, võitlus dopingu vastu ja kõik Äh, siin oleks vaja ette näha uusi spordi rahastamise võimalusi, sellepärast et avalik äh, vahendite hulk on järjest väiksem ning äh, oleks vaja leida selliseid rahastamisvahendeid, mis kaasaksid rahvusvahelised liidud ja ka sponsorid. ning minu arvates tuleks pöörata rohkem tähelepanu ka klubide rahastamise tasakaalule Äh, äh, äh, et ei juhtuks niimoodi, et need, kellel on paremad sponsorid ja rohkem raha, muudkui võidavad ning veel, mis puudutab juurdepääsu, siis ma eristaksin kahte juurdepääsetavuse viisi kõigepealt inimeste juurdepääs spordile ja eh, spordiürituste korraldamisele, see on lai eh, rühm, sinna kuuluvad ka naised, seksuaalvähemused, puuetega inimesed, sisserändajad, pagulased. ma ei hakkaks laskuma üksikasjadesse, aga on eh, täiesti Äh, selge, et tüdrukud lõpetavad spordiga tegelemise rohkem, äh, varem kui poisid, poisse, poisse on spordiklubides rohkem ja väga raske on näiteks saada pagulasi osalema mm, äh, spordivõistlustel, sest et tal ei ole alaliidu poolset toetust ja äh, samuti on neil raskem näiteks pärast spordiga tegelemist jätkata karjääri riigis, kui nad ei ole selle riigi kodanikud ja teiseks äh, alaealiste juurdepääs, see on samuti väga oluline teema minu arvates, äh, kuidas kaitsta neid ahistamise eest, füüsilise kuritarvitamise eest äh, kui neile tuleb leida neile sobivad meeskonnad ning minu arvates on äärmiselt oluline edendada just nimelt sporti noorte hulgas ja juba väga varasest east peale, lasteaedadest, koolidest peale ning äh, mis puudutab nüüd veel juurdepääsu, siis lisaks sellele topeltkarjäärile äh, tuleks küsida, et mis saab sportlasest pärast tema professionaalset karjääri Äh, ja kui äh, ja minu arvates peaksime me kõnelema ka sellest, äh, kuidas spordi valdkonnas tegutsejate kutsekoolitusega on ja veel üks juurdepääsu küsimus, millele tuleks tähelepanu pöörata, on Euroopas diplomite ja kutsetunnistuste tu-, treenerite diplomite ja kutsekvalifikatsioonide tunnustamine. Ehm, ma rääkisin inimeste juurdepääsevusest, ma ei tea, kas teie raporti jaoks on eh, see oluline, aga me võime rääkida ka veel eh, juurdepääsust spordivõistlustes sisule, siin võime rääkida voogedastusest, territoriaalsuse põhimõtetest, autoriõigustest ja nõnda edasi. ja enne kui lõpetaksin Äh, ei taha ma kuidagi teie raporti sisu mõjutada, aga minu arvates selle raporti kontekstis on huvitav äh, pöörata tähelepanu asjadele, mida pole veel analüüsitud ma arvan, et äh, meil on äh, selline terviklik lähenemine peamistele probleemidele nagu doping, võistluste tulemuste kokkuleppimine ja nõnda edasi. aga on teisi küsimusi, millele peaks tähelepanu pöörama, näiteks topeltkarjäär, see on minu jaoks väga oluline aga näiteks praegu keegi, kes tahab minna välismaale, et õppida ja ka spordiga tegeleda, see on peaaegu võimatu Eh, sellepärast et ta peab sii-, eh, sest et ükski välismaine alaliit ei hakka treenima kedagi, kellest tulevikus võib saada nende konkurent eh, niisiis, mis puudutab vägivalda spordis, siis me oleme sellele kõik olnud tunnistajaks, meil on rahvus, võib-olla oleks väga hea luua rahvusvaheline andmebaas nende kohta ja tahaksin lõpetuseks öelda, et minu arvates tuleks seda teha koostöös spordi äh, Äh, liitudega ning äh, sellele, mida Euroopa Liit teha saab, on oma piirid. Äh, me oleme väga palju kritiseerinud seda, et alaliitudega ei tehta koostööd ma arvan, et me ei tohiks ära unustada, kuivõrd olulised on spordis väärtused ja koostöö, me ei tohi spordis näha lihtsalt mingit kaupa, mida müüakse ja ostetakse, aitäh! suur tänu! Teile selle kena kompaktse ettekande eest, mis andis tegelikult väga ausa pilgu äh, ja, ja väga kainestav äh, on ähm, kogu see raamistik, mille te ette kandsite praegu. täna pärastlõunal räägime spordist, nagu ütlesin, ja me äh, kuulame ära ka täna ettekande äh,, mille me palusime poliitikaosakonnalt B, äh, nimelt kvalifikatsioonide ja topeltkarjääri kohta spordis, sest see on väga tähendusrikas äh, teema just noortele sportlastele nii et eh, tahame siin seda teemat arendada edasi. edasi annaksin eh, sõna eh, härra Tapio Korjusele, Euroopa spordinädala saadikule, olge hea. arvoisa puhejuht-. lugupeetud proua juhataja. aitäh, et te kutsusite mind siia kuulamisele. liikumine ja sport on kasvamas ja levimas Euroopas ja kogu maailmas. ja seetõttu on tegemist äh, ühiskondlikus plaanis tähtsa küsimusega. mis ühendab Euroopa spordipoliitikat, minu meelest kaks asja. üks asi on öö, äh, füüsilise liikumise edendamine igas vanuses inimeste hulgas ja selle kaudu ju edendatakse ka inimeste tervist. me te kõik teame, kui palju on suurenenud passiivne eluviis ja istuv eluviis tänapäeval. teine, mis ühendab Euroopa liikumispoliitikat, on noorte andekate sportlaste, tervikliku sportlase karjääri edendamine meil peab, neil peab olema võimalik saavutada parimat spordis, aga ühtlasi peab neil olema ka võimalus saada haridus. ja see peab olema nii-öelda topeltvõimalus, mis peab olema kõikjal, kõikides riikides. siin on tegelikult äh, väga tihe side nii sellise füüsilise tervisega kui ka on see taotlemist väär eesmärk täiesti omaette võttes. siin on vaja pürgida nii horisontaalselt kui vertikaalselt neid asju edasi viima. mida ma vertikaalse suuna all silmas pean? ma pean silmas seda, et Euroopa Liidu tasand ja liikmesriikide organisatsioonid panevad paika reeglid juhendid, motivatsiooni selleks, et edendataks liikumist. aga loomulikult on vajalikud ka liikmesriikide lahendused ähm,, alaliitude tehtav töö ja nii edasi. ja seal on väga suur roll nii regionaalsel kui kohalikul tasandil. sport toimub alati kohalikul tasandil, inimese tasandil üksikisikud, äh, töökohad, äh, haridusasutused ja nii edasi annavad inimesele võimaluse liikuda ja sportida. horisontaalsel tasemel minu meelest on vaja rohkem kõikides riikides arutada seda, kuidas kõiki sektorid koos võiksid edendada kas siis õigusliku regulatsiooni või koostööga ähm, tervislikku e-, eluviisi liikumist ükskõik, kas ma räägin siin tervishoiust, haridussektorist, majandusest, keskkonnast, kultuurist, noortest, millest iganes. samasugune horisontaalne arutelu peab toimuma ka kohalikul tasandil, pean silmas siin linnu ja, ja valdu. vaid niimoodi on võimalik selle tähtsa ülesandega siis liikumise edendamisega tegeleda terviklikult liikumise ja spordi edendamist tuleb arutada ka ressursside vaatevinklist. sooviksingi, et te hetkeks mõtleksite kolme ressursi peale. esiteks oskamine, asjatundmus, teadmised. mida ma selle all silmas pean, seda, et füüsiliselt aktiivse eluviisi edendamine sõltub palju sellest, kui hästi inimesed oma otsustusprotsessis suudavad ähm, eh, erinevad takistused ületada, kui hästi või oskuslikult me juhendame ja motiveerime inimesi oma elu aktiviseerima. ja hea valitsemistava on siin vägagi sõltuv heast, heast juhtimisest. meil on vaja järjest paremat juhtimist. siin oli juttu probleeme, probleemidest ähm, mida oleme kohanud viimase aasta jooksul ja mis on suuresti pärit just nimelt halvast juhtimisest või on halva juhtimise tulemus. teine ressurss, see ei ole sugugi mitte vähem tähtis, see on asjaolude keskkonna küsimus see, pean siin silmas just nimelt kohalikku tasandit, ehk ma pean silmas keskkonda, milles on võimalik sportida. see keskkond on koolis, see on õues, kus iganes. sellest sportimist ja liikumist võimaldava keskkonnaga tuleb töötada järjest rohkem. siin sooviksin eriti rõhutada just nimelt äh, kooliõue ja kõikvõimalikke muid selliseid äh, äh liikumisvõimalusi. rula, parkuur, mis iganes peaksid olema võimalikud äh, noortel harrastada kohe seal lähedal, kus nad koolis käivad või, või sealsamas või, või elukoha lähedal. edasi, kolmas asi, ressurss, majanduslik ressurss, rahaline ressurss, siin on vaja nii riigi rahakoti kui era sektori abi. siin tulevad mängu kindlasti ra-, äh, maksupoliitika, keskkonnapoliitika äh,, samuti planeeringute ja ehituse aspektid. ja see juba puudub, puudutab ka rahvusvahelisi spordiorganisatsioone, kelle reeglite abil on võimalik parandada spordi finantseerimist ja vastavaid reegleid. mina leian, et sporti on kahesugust, võib-olla need on teile juba tuttavad terminid, aga siiski mainin. üks on nii-öelda see tugitoolisport. sport kui meelelahutus, mida vaadatakse. võistlused, mida vaadatakse, ähm, mida minnakse vaatama, see on nii-öelda äri. teine on osalussport meil kõikidel on võimalik, ükskõik mis vanuses me oleme, meil on võimalik ise sportida, saada sellest rõõmu, energiat ja tervist. ja lõpetan sellise mõttega. rõhutan veel kord, kui oluline on hea juhtimine. liikumine peaks figureerima igasuguses poliitilises otsustamises ja kindlasti head tava tuleks jagada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ning kindlasti ei tohiks unustada inimesi. suur tänu. Äh, vabandust, et katkestasin, ütleb esinaine, aga peame jääma siiski meile antud ajapiiridesse. Äh, muidugi me peame rääkima spordist kui meelelahutusest ja spordist kui praktikast ja treeningutest ning minu arust on väga hea viis ka näiteks vägivalla ennetamiseks äh, tegeleda spordiga ja oluline on ka see, et inimesi peaks julgustama äh, erinevate spordialadega tegelema. nüüd on Ivlil Stek komisjonist, kellel on viis minutit kõneaega Äh, suur aitäh, lugupeetud esinaine ja kui juba kuulsite, kõnelen mina prantsuse keeles. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et komisjoni poole pealt vaatame meie väga soosiva pilguga seda raportit, mis käsitleb äh, soo-, sporti, ausust ja häid äh, juhtimistavasid ma tahaksin öelda, et eelmine raport meid aitas väga palju ning äh, inspireeris paljusid meetmeid, mida komisjon kasutusele võttis äh, Äh, üheks nendest oli ka organisatsioon, milles äh, härra Korjus aktiivselt esineb, nii et, et me loodame, et seda raportit ootab ees sama edu, et see raportus on samu, sama ambitsioonikas. Äh, minu teine sissejuhatav märkus on tõesti see, et ajastus on suurepärane, ma pean ütlema, et raportööril on vedanud, sellepärast et see raport Äh, võlgneb oma ajastuse äh, võimule mõjutada, nii palju kui ma aru saan, ametlikult võetakse see vastu alles paari kuu pärast, võib-olla alles järgmise aasta algusel aga äh, just äh, see, niimoodi saame mõjutada neid arutelusid, mis Euroopa spordi tasandil toimuvad aastatel kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend, kuidas äh, saame, kui me hakkame arutama, kuidas kujundada järgmisi probla-, programm, programme, näiteks Erasmus plussi spordi vallas ning ma arvan, et Äh, äh, see äh, paari päeva pärast peaksid valmima ka kahe kõrgetasemelise töörühma raportid, üks puudutab spordidiplomaatiat ja teine spordiklastreid, nii et, et ma usun, et ka need raportid on väga ideederohked ja pakuvad huvi teie komisjonile ja raportöörile, nii et tõepoolest ajastus on suurepärane Äh, ja niimoodi saab äh, see raport väga suurt mõju avaldada. nüüd peatuksin aga kiiresti ka äh, nendel teemadel, mida raportis käsitletakse, ma arvan, et härra Takula on asutanud, asetanud rõhu mõnedele olulistele teemadele, loomulikult juhtimine. Te teate, et komisjonis me sooviksime anda Äh, oma panuse edusammudele selles vallas, arvestades loomulikult neid piiranguid, millele viitas kolleeg Hüsting, me peame austama liikmesriikide äh, pädevusi ja spordiorganisatsioonide autonoomiat, aga ma arvan, et me saame oma panuse siiski anda ja tahaksin siinkohal mainida, et viieteistkümnendal septembril korraldab volinik Navratšis äh, konverentsi heade juhtimistavade osas ja äh, tahaksime, et Euroopa spordiorganisatsioonid võtaksid seal avalikult kohustusi oma juhtimisstruktuuri parandamiseks. Te juba mainisite topeltkarjääri teemat äh, seda, kuidas siis kutseelu ja spordikarjääri kokku sobitada või kuidas sobitada kokku õppetege-, õppimist ja sporti tegemist. Äh, see on meie jaoks väga huvitav teema, Luksemburgi eelistumise ajal me korraldasime ühe konverentsil Äh, kus üks Luksemburgi sportlane ütles, et äh, mina äh, õpin Ühendkuningriigis ja mul ei ole juurdepääsu samadele spordirajatistele kui minu kolleegidele Ühendkuningriigist, minu tulevastele konkurentidele ja ilmselt kui ta õpiks Prantsusmaal, Saksamaal, oleks olukord samasugune, nii et, et need on üks probleeme, mida tahaksime koos teiega lahendada juurdepääs, mobiilsus, see on samuti oluline ning äh, samuti on huvitav, et teie seda rõhutate, sest Erasmus pluss spordi raames äh, mobiilsust ette ei nähta, äh, see valik tehti juba mõne aasta eest, sest kõike ei olnud võimalik saavutada, aga järgmise programmi puhul võib-olla see raport võimaldaks selle, see idee tõstatada, see oleks oluline spordi edendamiseks, ausus minu kolleeg Aleksander rääkis ühest olulisest asjast. on olemas konventsioonid, rahvusvahelised konventsioonid, Euroopa Nõukogu konventsioonid, mis puudutavad võistluste tulemuste kokkuleppimist, vägivalda, spordiüritustel, äh, dopingut. Euroopa Liit on äh, nendes aruteludes äh, osaline ja me oleme neid, osa neist konventsioonidest näiteks ka võib-olla ka ratifitseerinud ja äh, mm, Te rääkisite spordi, just rahvaspordi edendamisest, ka selles vallas on meil plaan Erasmus pluss näeb ette, et rõhk tuleb asetada just nimelt rahvaspordile, äh, aga äh, ei ütle, kuidas seda teha, nii et, et me oleme valmis ära kuulama neid ideesid ja seisukohti, mis sünnivad sellest raportist. sellega ma praegu lõpetaksin, proua esinaine. ma arvan, et antud hetkel ma lihtsalt kinnitaksin, et me tunneme huvi nende peamiste teemade vastu, mida täna siin mainiti. Äh, aitäh! Eh, eh, suur tänu, tõesti ähm,, härra Lestek teile. oleme päri sellega, et meil on juba olemas väga hea äh, alus äh, äh,, õiguslik alus siis komisjonilt samuti on meil raport äh, eelmiselt komisjonilt eelmise mandaadi jooksul ja ka härra Takula raport, mis tegelikult äh, keskendub kolmele väga olulisele teemale, kus äh, muuhulgas on ka vaja rohkem ära teha parlamendiga äh, näeme me, et meie saaksime aidata küll sellel protsessil edasi minna, äh, kutsume komisjoni sellele samuti üles, aga praegusel hetkel on tegemist tegelikult väga strateegilise hetkega. me saame mõjutada äh, järgmist plaani kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, annaksin nüüd varjareporteridele sõna, sest nemad on sõna palunud. palun, härra Nekrovist, palun suur tänu, esimene teile. olen nõus täielikult sellega, mida ütles härra Takula ja ka meie külalised täna. ja ma arvan, et meie peaksime pingutama selleks, et noored ähm, sportlased saaksid kasutada Rasmuse programmi võimalusi ning äh, härra Koris rõhutas, et tingimused läbi spordirajatiste, head äh, tingimused ning ka haridusaspektid on väga olulised äh, selleks, et toetada noorte spordi tegemist. Äh, mina asendan proua Miss Mitsit, kes on sotsiaaldemokraatide variraportöör selle raporti puhul ning loen edasi tema arvamuse. tema ütleb, et sport mõjutab Euroopa Liitu ja selle inimesi miljoneid kogu Euroopas ning praegu öö, oleme me kõik pööranud pilgud Euroopa meistrivõistluste mm, jalgpallis ja järgnevalt kohe ka Rio suveolümpiale. nii et suured spordisündmused on võimalused, kuidas tähistada spordi öö, häid külgi ning osapooled öö, on kaasatud, inimestel on niimoodi võimalus inimesi ja just eriti noori pühenduda sportlikele tegevustele. see aitab ka toetada sotsiaalset interaktsiooni ning äh, aitab parandada rahva tervist. Äh, spordi toetamine ei ole mitte ainult inimeste füüsilise arengu tarvis vajalik, vaid ka sellepärast, et äh, see aitab toetada õiglast äh, Äh, konkurentsi, solidaarsust, tolerantsust, äh, meeskonna vaimu ja nii edasi. kahjuks aga suurtel spordivõistlustel me näeme ka sporditööstuse väga koledaid külgi. Äh, nii nagu meie külalised ütlesid, aina rohkem räägitakse petmisest, ning riigi sponsoriseeritud dopingust. suured skandaalid on tekkinud suurtes spordiorganisatsioonidel. me näeme vägivaldseid fänne staadionitel ning inimesed on mures julgeoleku, turvalisuse ja eh, ka haiguste puhangute tõttu, näiteks Zika viiruse ning terroristide, terrorismiohu tõttu. Neid teemasid tuleb tõstatada ka spordivallas. rahvusvahelised spordivõistlused ning spordisektor peab väärikuse, heade haldustavade ja läbipaistvusega äh, tagama vastutustunde ning suutlikkuse. raporti eelnõus on rõhutatud seda, et me peaksime võitlema dopingu vastu ning äh, rääkides äh, nendest ainetest, äh, mida dopinguks tarvitatakse spordimaailmas, samuti on vaja viimaseid ohutusstandardeid staadionite jaoks selleks, et fännid ja mängijad saaksid tunda ennast väga turvaliselt või nii turvaliselt kui võimalik. edasi rassismi ja vägivalla ning sallimatuse vastane võitlus, noorte sportlaste toetamine, alaealiste kaitse niimoodi, et tippsport ei mõjutaks noorte sportlaste arengut spordi toetamine koolis eh, nii rahvusriikide siseselt kui rahvusvaheliselt. palun võtke kokku, ütleb esinaine ja kõneleja ütleb, et mul on veel vaja poolt minutit. tõhusat eh, eh, tegevust on vaja selleks, et korruptsiooniga spordis võidelda, ka rahalist järelevalvet on vaja ning reegleid mängijate vahetamiseks äh, ja mängijatega sõlmud, sõlmitud tehinguteks, äh, siis äh, kihlveod, mis on illegaalsed, äh, loeb kõneleja maha kiiresti paberilt. samuti kokkuleppematšid on probleemid ja ka audiovisuaalsed õigused suurte spordiülekannete tegemiseks. lõpetuseks peame me vaatama ka seda, et aina vähem suuri spordisündmusi toimub Euroopa Liidu sees äh,, suurte rahvusvaheliste spordisündmuste äh, korraldamine ning konkurentsi tekitamine sportlaste hulgas Euroopas aitab nii liikmesriikides kui eurooplas äh, toetada Euroopa standardeid. Äh, esimees ja kõneleja räägivad korraga. suur tänu, et lubasite mul lugeda ette kogu selle dokumendi, ütleb kõneleja. suur aitäh, et kolleegid olid sallivad selle üle, nüüd järgmine kõneleja palun, äh, tuletan teile meelde, et äh, te olete Erasmus pluss äh, raporti ja Erasmus pluss programmi ellukandmise raporti eest vastutav. suur tänu teile, esinaine teen lühidalt sprejel to pomembno. kõigepealt äh, tahaksin öelda, et mul on väga hea meel selle üle, et härra Takula selle väga äh, olulise raporti võttis enda kanda. Äh, sport on väga paljupalgeline, äh, see kannab rahu ja sallivuse sõnumit. tegemist on väärtusega, mis inimkonnal on ja paljude inimeste jaoks on sport elustiiliks. sport on äh, kokkuvõttes midagi head ja positiivset, äh, aga spordil on ka äh, teine tumedam pool. sport on ka äri ning sellest on saanud väga suur tööstus suur sporditööstus on oluline majandusharu, haru, millega on seotud väga paljud töökohad. ja sport esindab ka väga suurt äh, osa äh, mõningate riikide SKT-st. sellega on väga suured hargmaised ettevõtted äh, seotud ning loomulikult nad teenivad selle eest ka tõhusat kasumit. mina tahaksin olla nõus ekspertidega ja ma tahaksin tänada teid teie panuse eest ja teie arvamuste väljaütlemise eest. spordiga on, nagu öeldud, seotud ka tumedamad pooled, näiteks äh, Eh, erinevad kokkuleppematšid, korruptsioon, eh, illegaalsed kihlveokontorid ja doping eelkõige. doping on eh, selline fenomen, millega võitleb Euroopa Liit juba pikka aega. on maailma dopinguvastase võitluse organisatsioon ning äh, olin ise vaade äh, liikmeks ka ning mul oli tegelikult äh, päris raske või sain väga põhjaliku ülevaade, millega see organisatsioon tegeleb. Vada peaks olema veelgi tugevam, kui ta praegu on. ma arvan, et Vada peaks üleilmselt avama päris mitmed laborid veel, et oma tööd teha sest nende töö praegu erinevates Euroopa laborites äh, toimub, aga erinevaid nišše on samuti, eriti just äh, Venemaal. Äh, Venemaale ei ole jõudnud dopinguvastase võitluse poliitikat mitte ja seetõttu tuleb WADA tegevust veelgi tugevdada. me peame takistada, takistama seda, et sellised pettused nagu kaks tuhat seitse ja kaheksa aset leidsid korduvad ma arvan, et tegemist on raportiga, mis on heades kätes. nüüd kolleeg Tamato, palun. suur tänu teile. ma olen kindel, et kõik teavad, et meil on vaja spordipoliitikat tugevdada Euroopa tasandil niimoodi, et toetada sotsiaalsete väärtuste jagamist eh, ning eh, inimeste füüsist ja vaimu värskendab äh, sport igal juhul. Äh, sellepärast, et äh, inimesi on võimalik niimoodi omavahel integreerida ja ühte siduda. mina tahaksin Äh, öelda, et äh, sporti peaks nägema eelkõige füüsilise tegevusena, see peab algama juba äh, lapseeast, juba lastehoiuasutustest äh, edasi kooli tasemele minema ning äh, tasemel peavad olema ka kehalise kasvatuse õpetajad. selle eest peaksime me igal juhul äh, seisma ning häid praktikaid saab kasutada selles vallas ka erinevatest liikmesriikidest. selle sektori jaoks on äh, Äh, niimoodi, et aja jooksul asjad muutuvad. ja see tähendab ka, et äh, meil on vaja äh, liikuda õiges suunas. erinevad kokkuleppematšid ja korruptsioon mõjutab seda, Äh, tegelikult siirast usku spordisse, mida erinevad äh, äh, vaatajad ning sportlased jagavad omavahel. aga sporditööstus on seotud ka omalaadse maffiaga, mida peaksime ka silmas pidama. erinevate kokkuleppematšide ja manipulatsioonide osas ei ole võimalik õigusliku aluse puudumise tõttu sageli midagi ette võtta Äh, sellised kriminaalsed äh, tegevused ja kokkulepped on sageli seotud ka ähvardustega, ähvardatakse sportlasi, siin on ka vaja reeglistikku selleks, et oleks võimalik sellest kuidagi äh, jõuorganitele teada anda ja et sportlasi oleks võimalik kaitsta. meil on vaja ka, et institutsioonid pööraksid rohkem tähelepanu nendele küsimustele. täna on näha ka, et need konventsioonid, mis Euroopas olemas on, ei aita kaitsta kokkuleppematšide ja, ja erinevate manipulatsioonide eest. meil on vaja raamistikku selleks, et oleks ka äh, äh, rahalises mõttes läbipaistvust äh, spordis tagada näiteks äh, erinevate äh, sportlaste mänedžeridele äh, makstavad töötasud ja lepingud, siin on moraaliküsimused vahel väga kahtlased. oluline on, et just sportlased ja sportlik tegevus oleks meie tähelepanu keskpunktis. kui me saame väga jätkusuutlikult läheneda kõikidel tasanditel spordi äh, läbipaistvamaks äh, muutumisele ja puhastamisele nii-öelda, siis on äh, võimalik meil uut spordikultuuri luua Äh, nii noortele kui kogenud sportlastele tuleb öelda väga selgelt, et doping ei aita mitte midagi, mõjutab äh, ja äh, halvendab hoopis sportlaste elukvaliteeti ning tervist ja mõjutab ka avalikku arvamust spordi suhtes kehvema poole. nii et aitäh selle raporti projekti eest ja töötame teiega koos. tahaksin tänada ja nüüd annaksin sõna härra Ventale, kes on Äh, Poola esindaja aga on olnud käsipalli äh, meistriks ning äh, Poolas, Saksamaal ja Hispaanias mänginud koondises. suur tänu teile, esinaine, mina tahaksin tänada kõigi kõnelejaid teie ettekannete eest. mul on hea meel näha siin ka olümpiavõitjat, kes pärast oma karjääri lõppu tegeleb spordi edendamisega muidugi saab aidata sport ka edasi kanda Euroopa väärtusi ja muuta Euroopa väärtusi atraktiivsemaks. ja sport mängib ka olulist rolli sisepoliitika eh, eh, eesmärkide täitmiseks. arengupoliitikas võib mängida sport samuti olulist rolli koos härra Navratšitšiga oleme me aidanud ka sporditeemat tugevdada ja vaadata seda just äh, sellest äh, vallast, kuidas see aitaks äh, pagulaste integratsiooni suurendada sporti võiks äh, kaasata ka meie diplomaatilistesse jõupingutustesse ja tegevustesse. me peame ütlema, et sport äh, mängib olulist rolli ka äh, edaspidiseks eluks valmistumisel just noorte puhul. me kuulsime siin palju suurte spordiorganisatsioonide autonoomia kohta nüüd on meil organisatsioon, kes jalgpalli Euroopa meistrivõistlustega tegeleb. ja äh, selles kontekstis on võimalik näha, et meil on praegu liiga vähe läbipaistvust. Äh, vahel on meil isegi spordidiplomaatiat liiga vähe ning vastutuse võtmisega on ka probleem äh, kaheks minutiks saab nüüd kolleeg Šoitrova sõna, nii et jõuaks ära kuulata veel ka meie äh, asjatundjad. suur tänu teile, esinaine. mul on väga hea meel esitleda seda arvamust äh, proua McClarkini nimel. mulle mul ei ole küll tema hääle, kõla ja, ja hääldusviisi, aga igal juhul kujutage ette, et tema praegu loeb äh, seda teile ette. eriti just rohujuure tasandilt on sport minu jaoks oluline äh, küsimus ning mul on väga hea meel, et selle edendamisega tehakse äh, algatus, mis ECR-i poolt on tehtud spordi toetamiseks, saaks, võiks olla kaasatud sellesse laiemasse algatusse ja rõhutaksin siin mõningaid valdkondi, mis võiks olla kaetud selles kaks tuhat üksteist Fischeri raport keskendus äh, eelkõige tippspordile, eriti just äh, jalgpallile ja äh, mul on väga hea meel, et see spordiraport keskendub ka teistele valdkondadele spordis, kus parlament saaks teha midagi teisiti ja midagi ära ning eriti just rohujuure tasandil. uus Rasmus pluss rahastamine aitab selles osas kindlasti kaasa ECR on osalenud tänas, eh, selle, käesoleva aasta Erasmus pluss eh, hindamisel. Eh, oluline on see, et raha läheks sinna, kus oleks võimalik kõige rohkem positiivset ära teha, toetades head spordivalitsemistava ning tagades, et noored saavad seda toetust ning jäävad ja on jätkuvalt aktiivsed. lõpetan siinkohal siis kolleegi kommentaaride ettelugemise, ütleb kõneleja. proua Šoidrova kolleegid juba ütlesid paljud asjad ära, mida ma tahaksin tänada komisjoni selle eest, mida on tehtud hariduse vallas, aga puudu on investeeringutest, sellepärast et äh, kõik on nõus, et infrastruktuur on väga oluline, kui ei ole tingimusi, ei saa ju spordiga tegeleda. niisiis tahaksin julgustada teid nendes programmides äh, Äh, pöörama tähelepanu ka infrastruktuurile, spordi infrastruktuuri arendamisele. me peame Äh, võitlema dopingu vastu, äh, võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu, sellepärast et need on tõesti need probleemid, mida me peame lahendama äh, nii Euroopa tasandil kui ka maailma tasandil ja ma arvan, et me saame siin olulist rolli mängida. nii et, et ma tõesti tänan teid ja julgustan teid edasi tegutsema, me kõik siin toetame teie tegevust, aitäh! Some... tahaksin küsida, kas teil on vastusteks vaja aega, eh, sest mitte kõik ei esitanud meil siin küsimusi, küsib esinaine pane-, paneeli osalejate käest, meil on eh, ainult eh, viis minutit siin, et võite valida, kas tahate midagi öelda või ei taha midagi öelda. nii et kui seda teete, siis palun lühidalt. ma ei tahaks kasutada, vabandust, kas härra Takula, te tahate vastata pärast eksperte? minu roll on olla siin tagasihoidlik kuulaja ja kirjutan lihtsalt üles, kirjutasin üle, mida liikmed ütlesid, nii et selline töökorraldus mulle sobis, aitäh. nii, palun aitäh, lugupeetud esinaine, ma tahtsin öelda, et ma ei tahaks kasutada oma sõnaaega, sellepärast Äh, aga kuna härra Takula ütles, et äh, ta on siin selleks, et kuulata, meie oleme siin selleks, et teid aidata eelseisvatel kuudel, see oleks minu poolt kõik, aitäh. <laughs> hästi. ma usun, kui, et praegu tänane kohtumine näitas, et vajalik on Äh, teha tugev algatus, mis äh, keskenduks äh, erinevatele aspektidele ja me näeme, et põhimõttelised asjad on vaja muuta ära selleks, et sport oleks tulevikus usaldusväärne. tahaksin tänada raportööri, variraportööre nende panuse eest ning ootame komisjoniga koostööd aktiivselt, aga ma arvan, et me ei tohiks kaotada ka meie Äh, spetsialiste silmist selle raporti kirjutamisel, see on meie jaoks väga oluliseks dialoogiks, suur aitäh, et äh, tulite ja suur aitäh kõiki kolleege, kes siin on. Äh, tegemist on kindlasti teemaga, mis on meie kõigi jaoks väga oluline. ma arvan, et igal spordialal on oma väärikus ja seda on siin raportis väga selgelt öeldud nüüd edasi vaatame, kas meie äh, uuringu esitlejad on juba kohal. ja siis jätkame Allora, noi abbiamo questa interessantissima eh, ricerca che aveva... Nüüd eh, teeme algust eh, meie eh, uuringu tutvustamisega. uuring on asi, mida me oleme juba ammu oodanud ja selle tulemusi ning see rõhutab seda, kuivõrd olulised on topeltkarjääri võimalused spordis. palun, kolleegid, et jääge veel pooleks tunniks saali, sellepärast et see ettekanne on väärt kuulamist. olge head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 consentito. Allora, eh, io presento subito queste, le nostre ospiti. Abbiamo due autrici dello kõigepealt tutvustan siis külalisi. selle raporti või selle uurimuse autorid on professor Laura Kapranika ja doktor Flavia Guidotti. Nad kõigepealt esitlevad oma tööd ja siis on võimalik esitada küsimusi. ja teie otsustate, kuidas te soovite seda esitleda, kas itaalia või inglise keeles? ma eelistan itaalia keelt, sellepärast et selles ma olen võimeline lühemalt rääkima. tänane teema on haridus ja sport ja neid teemasid käsitleme me koos täna, kuigi Euroopas on haridus ja sport täiesti eraldi valdkonnad, kus kasutatakse erinevat väljendusviisi ja tihti nende sektorite vahel puudub igasugune kontakt. jutt on meil ähm, paralleelsetest, paralleelsest kar-, karjäärist, et inimene võib samaaegselt töötada sportlasena ja siis ka näiteks haridussüsteemis või mujal. mitte kõikidel spordialadel pole see võimalik. slaidil on päris palju informatsiooni, aga ma püüan seda nii hästi kokku võtta, kui ma vähegi suudan spordi rollist ma eriti pikalt ei sooviks rääkida, see on ju ilmselt kõikidele teile selge. vaatamata sellele spordialale, mille tähise all Euroopa sellel nädalal elab, on ähm, teisigi spordialasid, mis ei ole võib-olla meie igapäevases elus küll nii silmapaistvad, aga, või mida me tihti nii palju ei näe või millest nii palju ei räägita, aga mis siiski nõuavad vastava ala sportlaselt ülimat pühendumust, et ta mingisuguseid saavutusi ähm, saaks ähm, kätte ja Rios on ka neid alasid esindatud. olümpiamängud on positiivsed aga samas võivad nad tekitada ka muret noorsportlaste kaitsmise seisukohalt. sportlased on otsustava tähtsusega sotsiaalsete väärtuste seisukohalt ja oma kodumaa seisukohast. ärgem aga unustagem, et sportlastel on äärmiselt suur roll täita võtta ka ähm, poliitikas või näiteks tööturul. on sportlasi, kellel on õnnestunud paralleelselt sportimisega õppida endale amet ja nendel on muidugi fundamentaalse tähtsusega roll täita ühiskonnas. mida veel meeles pidada? Need oskused, mida sportlase karjääri jooksul õpitakse, on tihti osa vastava riigi traditsioonidest, nii et meil on väga selline kirev pakett. mõnedes riikides on kehakultuur kooliõpetuse osa, koolis on kehalise kasvatuse tunnid, aga teistes riikides, näiteks koolides, koolis kehalise kasvatuse tunde ei, ei ole. Euroopas on meie väga suur võimalus just mitmekesisuses, niimoodi on meil võimalik leida uusi innovatiivseid lahendusi. eriti näiteks niimoodi, et püüda ühitada sporti ja haridust ja ühtlasi ka Euroopa kultuuri. tingimused ei ole väga selged praegu. pädevus ja vastutus ei ole selgelt määratletud. sellepärast meil ei ole paraku sageli alusandmeid, millest me võiksime, võiksime tuletada mingisuguseid statistilisi kokkuvõtteid siis tekib ka see küsimus, kui palju iga sportlane on unikaalne, olgem ausad, igaüks neist on omaette isiksus, me peame arendama neid lapsest peale läbi nende sportlase karjääri, mis võib katkeda tegelikult suvalisel hetkel väga traumeerivate sündmuste tulemusel, nii otseses kui kaudses tähenduses. sportlased on tihti öö, ähm, sunnitud olnud oma haridustee nii-öelda teisele kohale jätma spordi järel ja seetõttu võib neil hiljem tööturul probleeme olla. Euroopa Komisjoni moodustatud uurimisrühm on analüüsinud haridusteed kui inimesed lähevad põhikoolist keskkooli ja siis edasi kõrgharidussüsteemi, siis tegelikult nõudmised järjest kõrg-, järjest tõusevad ja sportlasel mingisugusel hetkel on vaja teha valik, kas sport või haridustee ja tihti ta teeb sellise valiku, kus teisele kohale jääb haridus. naistel võib olla see vastupidi olla. ja tegelikult see on vägagi kurb olukord. see valitsemistava soosib tihti mees, meessportlasi ja kui me midagi siin ette ei võta, siis sellisel juhul ähm, jätkub see tendents samasuguses suunas väga paljud inimesed on seotud sportlastega nende karjääri jooksul, muidugi kesksel kohal on sportlane ise, aga teda ümbritseb tõeline äh, suur seltskond, vanemad, treenerid, mänedžerid, teised sportlased, spordikaaslased, võistkonnakaaslased, kõik need inimesed on äärmiselt oluline ja siis kõige selle kõrval on veel see organisatsiooniline aspekt kuidas organiseerida oma nii-öelda koolielu ja sportimiselu. ja kui sellega hakkama ei saa, siis sellisel juhul äh, sportlase karjäär kindlasti kannatab ja see on väga kurb. see tähendab seda, et siin on vaja toetada neid inimesi. on võimalik mõjutada, on võimalik teha soovitusi lõppude lõpuks poliitika ju võetakse vastu liikmesriigi tasandil. mina mõistan eriti hästi või mul on eriti hea ettekujutus just võistkonna, võistkondlikest spordialadest. tegelikult see paralleelne karjäär, see on ka nagu võistkonna ala, sest väga palju asju peab paralleelselt toimuma. Prantsusmaa ähm, Saksamaa, Inglismaa ja Hispaania on sellised riigid teiste hulgas, kus on väga häid näiteid selle kohta, kuidas inimene on ülihäid tulemusi ja suu- ja väärtuslikke medaleid saanud ning äh, siis pärast seda karjääri lõpetamist nad lähevad tagasi haridussüsteemi. vägagi tüüpiline on see Inglismaal ja Prantsusmaal aga see ei ole niimoodi mitte kõikjal ja kindlasti ei ole seda pro probleemi võimalik igaühe puhul samamoodi lahendada. võrgustumine on väga oluline. mina olen Lease nimelise organisatsiooni president, see on kahe tuhande neljanda kolmandal aastal ehk eh, Euroopa spordiaastal alustat-, aru, asutatud organisatsioon mm,, kuhu kuuluvad Euroopa noorsportlased. igal aastal me korraldame ka üritusi. Euroopa projektide koordinaatorid saavad seal kokku, nad saavad jagada oma kogemusi ja ka neid tulemusi, mida nad on näinud sinna võrgustikku kuuluvad äh, spordiorganisatsioonid ja haridusorganisatsioonid. see on nii-öelda kohtumispaik, inimesed ähm, räägivad täiesti erinevates keeltes. viisteist, seitseteist september on ähm, meil järgmine üritus. kahe tuhande kümnendal aastal telliti uurimus. ja selles uurimuses äh, leiti, et riike on nelja sorti ühes kategoorias on siis see üks äärmus, kus on väga äh, nii-öelda selline riiklik regulatsioon, teises on see, kus mingisugust regulatsiooni ei ole, aga samas see olukord on pidevas muutumises. näiteks Austria on see riik, kus varem mingisugust sellist ranget regulatsiooni ei olnud, ähm, seal on see olukord nüüd muutunud ja huvitav oleks vaadata, kas samasugune olukord on äh, olnud ka teistes liikmesriikides või, või kas olukord teistes liikmesriikides on muutunud? riigid on siin jagatud nelja erinevasse kategooriasse küll, kuid see ei tähenda veel seda, et samasse kategooriasse kuuluvatel riikidel on samasugune süsteem, igal liikmesriigil on ikkagi oma reeglid ja oma süsteem niisiis see paralleelne karjäär sõltub väga liikmesriigi süsteemist, struktuuridest ja nii edasi. on võitluskunste, on tehnilisi spordialasid, kus on kõikidel omad reeglid ja oma spetsiifika ja see omakorda mõjutab muidugi ka suuresti sportlase karjääri õpilas, sportlased on riigiti erinevad, mõnedes riikides on neil juurdepääs teenustele, aga mitte kõikides. teises Euroopa riigis, kus äh, see noorsportlane täpselt samasugusel tasemel võistleb, näiteks tal sellist juurdepääsu ei ole ja see, see on küsimus, mis nõuab analüüsimist, et kuidas sellest, tähendab, mida sellel inimesel vaja on, et ta saaks nii-öelda eliitsportlaseks ja kindlasti tulevad seal mängu ka need kriteeriumid, mille järgi seda otsustada. haridustee ja sportlase tee võib Euroopas olla erinev, kõik sõltub vastavast üksikisikust meil on vaja erinevaid võimalusi. tegelikult tihti on raske leida nii-öelda paindlikke orga-, äh, lahendusi koostöös haridusasutustega, aga tegelikult sellist samasugust paindlikkust oleks vaja ka spo-, ka spordiorganisatsioonidelt. järelevalvet on vaja järelevalvet või ülevaadet, et kuidas need asjad arenevad, aga praegu meil ei ole õigeid, ei ole korrektselt defineeritud neid instrumente, meil ei ole järelevalveorganisatsioone ja nii edasi ja nii edasi. Need peavad olema moodustatud nii haridussektoris kui spordis. veel üks väga oluline asi. tuleb mõista kvalifikatsiooni ja sertifitseerimise meetodeid. kaheksateist projekti on Euroopa Liit finantseerinud, osa nendest veel toimuvad ja seal on vaja väga toimivat järelevalvet ning meil on vaja ka pilootprojekte. me peame arvestama, et erinevates kohtades on olukord erinev ja ma väga loodan, et see on teema, mis leiab oma koha teie päevakorras. aga ma näen, et aeg läheb, soovisin mainida ka uusi uurimusi, mida Euroopa Liit on finantseerinud. üks puudutab miinimumnõudeid paralleelsele karjäärile. siin on taas kord öeldud, et järelevalve on põhjapaneva tähtsusega ja sellepärast ma ei väsi seda kordumast. pagulasapp Äh, sportlased sisse rännanud. vabandust, need on siis sportlased, kes on äh, spordilaagrites või on teatud ajaks sunnitud kuskile teise riiki minema treenima. selle kohta meil on väga vilets ülevaade, Ameerikas on selle, see süsteem väga hästi korraldatud, sellepärast et seal on väga, väga palju selliseid Äh, paralleelse ülikoolis õppimise ja spordi tegemise võimalusi. Erasmus pluss sport peaks äh, sellega, selles aitama. me ei sooviks, et ähm, neid programme, nendes pro-, programmides saaks osaleda vaid vastava liikmesriigi äh, sportlane, me oleme Euroopas. ja, ja me peaksime mõtlema selle peale, et, et see Euroopa peab ka Euroopana toimima. spordiharidus. üldiselt olukord on väga killustatud ja Äh, teadusasutused, teadusõppeasutused on alles viimasel ajal hakanud ähm, nii-öelda tunnustama näiteks spordiorganisatsioone, varem seda ei olnud. selle, siin on vaja paremat dialoogi. küsimus ei ole selles, et kes on, äh, kes jääb peale ja kes jääb alla. vaja on koostööd ka siin on seire oluline, sellepärast et andmeid napib. Bulgaariast ja Itaaliast on informatsioon hea tava kohta. Itaalias on kolmas eraldi organisatsioon. ja neil on olemas informatsioon selle kohta, kuidas inimesed ähm, tööturul tööd leiavad või kuidas neid kasutatakse pärast sportlase karjääri lõppemist? sport on äärmiselt oluline, sellepärast et seda, see, see annab nii sellist ähm, ametliku õppesüsteemi õpet kui, kui mitteametlikku õpet ja ma arvan, et seda tegelikult peaks ka tunnustama see sportimise käigus saadud kvalifikatsiooni tunnustamine haridustasemes on väga oluline, seepärast et sportlastel on otsustav roll mängida ühiskonnas ja ma loodan, et see, te seda asja te ka rõhutate ise ja meil on vaja ka kokkulepitud termineid. seni meil neid ei ole peame paika panema ka miinimumkriteeriumid. me peame leidma mingisuguse süsteemi seire jaoks. pilootprojektid on samuti olulised. ja seda erinevate spordialade jaoks. ma olen korvpalli organisatsioonidele mõningaid ettepanekuid teinud ja öelnud, et nad võiksid midagi ise välja mõelda, see ei tähenda muidugi, et me, meilt tuleks mingisugune mudel, mida kõik peaksid kasutama. siis edasi oleks vaja toetust lepingutele, siis on samuti vaja ka mõelda eriprogrammidele õppivate sportlaste jaoks. ja siis muidugi koostöö föderatsioonide, spordiorganisatsioonide, ülikoolide ja muude õppeasutuste vahel. tundub, et see on kõik, me proua Kuidotiga oleme rõõmuga valmis vastama teie küsimustele, kui neid peaks olema. muidugi. suur aitäh see oli äärmiselt huvitav. ja tegelikult see tekitas päris ähm, suure rea küsimusi, mida raamib siis see teie uurimus, teil on väga palju kogemusi, te olete korvpallimängija ise. mina ka omal ajal äh, mängisin korvpalli naiskonnas ma arvan, et ähm, võistkondlikud alad on väga head ja seda eriti naiste jaoks. ja õpetlikud. Euroopa võrgustik aitab meil ülevaadet saada, mis praegu puudu on ja ma loodan, et seda arvestatakse ka Takula raportis see on oluline juurdepääsu seisukohast, aga samas ka ausa spordi seisukohast ja valitsemise seisukohast, valitsemise ja juhtimise seisukohalt. kolleeg Takkulat siin praegu ei ole, aga kolleegidel, kas teil on kommentaare, küsimusi? mina olin varem õpetaja kas teil on näiteid selle kohta, ähm, miks kuskil edu öö, ähm, on tulnud? ma pean silmas kehalise kasvatuse tunde põhikoolis just nimelt. ja siis ülikooli lõpetajate ka töötamine ja nende inimestega töötamine, kes võib-olla, nende inimeste treenimine, kes võib-olla nädala lõpus sportimis käivad. jah, mina teen hästi lühidalt, see on väga oluline küsimus. mina tervitan kahel käel kogu seda informatsiooni, mis me oleme saanud. mina olin varem professionaalne käsipallimängija ja mu elu on olnud väga tihedalt seotud spordiga, aga kogu aeg olen ma pidanud vajalikuks ka nii-öelda ühiskondliku tööga tegelemist. ja kõigest sellest olen aru saanud, kuidas ma peaksin töötama. ma olen töötanud siis ise professionaalse käsipallurina, siis ma olen treeninud noorte võistkondi. ja siis ma olen õpetanud ka motivatsiooni ja juhtimist spordis ja need on tegelikult väga olulised küsimused ja veel üks asi. me peame teadvustama, et paralleelsed karjäärid siin ei ole, ei piirdu asi sugugi mitte ainult ülikoolis õppimise ja sportimisega. ja kindlasti on oluline ka selle seos Erasmus plussiga. suur aitäh igal juhul kogu selle informatsiooni eest. <clears throat> Cercherò di rispondere in modo succinto. Certo l'educazione è importante a tutti i livelli e jah, äh, haridus on oluline kõikidel tasanditel ning äh, koolitajaid tuleb korralikult ette valmistada ma äh, vastaksin küsimusele, mille esitas Itaaliast pärit saadik. tegemist on Itaaliale omase probleemiga ja ma saan seetõttu selle olemusest väga hästi aru, aga Prantsusmaalt on väga häid näiteid parimatest toimimistavadest. Äh, lastele on äh, kehaline, kehalise kasvatuse tunnid ette nähtud nii algkoolis kui ka põhikoolis, kogu süsteem on üles ehitatud. Äh, see ei pea olema täpselt samasugune süsteem, see ei tähenda, et Prantsusmaa oma on kõige parem, aga seda võiks vaadata veel üks äh, asi on see, et äh, Itaalias äh, meil oli projekt, mille autoriks oli üks minu kolleegidest ta töötas äh, kooli lõpetajatega, see, äh, selle tulemused on tõlgitud nüüd ka siis saksa keelde ja inglise keelde, selle teose nimi on Liikumise rõõm. nii et, et äh, meil on kogemusi, parimaid kogemusi mitmestest riikidest, treenerite, mänedžeride koolitamine, see on samuti oluline, need on kõik need inimesed, keda me üritasime oma uuringus tulemus uurida ja selle uuringu tulemused avaldatakse üsna peatselt. Euroopas ei ole mingit järjepidevust, igal pool ei ole koolitus samasugune, aga vähemalt mingid miinimumkriteeriumid võiks tõesti olla. ma arvan, et äh, juhtimist saab parandada. inimesed vajavad äh, korralikku haridust nii spordivallas äh, kui ka ülikoolis aga need ei pea olema tingimata ülikoolid, võib ju ka haridus omandada kutsekoolis. aga see peab olema kvaliteetne haridus. ja see haridus peab andma inimestele vajalikud oskused. härra Sveer järgmisena, palun. mina Äh, tahaksin äh, ühineda viimase küsimusega. Äh, härra Venta kõneles topeltkarjäärist, sellest, kuidas sportlased ka õpinguid saaksid jätkata ja minu arvates on äärmiselt oluline, et me pööraksime siin tähelepanu parimatele toimimistavadele. Sloveeniast on meil häid näiteid, meil on Äh, spetsiaalsed äh, programmid äh, keskkoolides just nimelt sportlaste jaoks. ja te teate, et ähm, meil on väga head suusahüppajad Sloveenias ja nõnda edasi. me pakume oma sportlastele Äh, sportlase karjääri ja samuti äh, äh, siis kõrgkooliõpet haridussüsteem peaks olema paindlik täna ja neid kahte asja peaks olema võimalik siduda. aitäh! ma ei tea, kas keegi veel sõna soovib. tahaksin omalt poolt lihtsalt öelda, et me oleme väga huvitatud sellest uurimustest ja meil on veel võimalusi seda arutada. aga äh, nagu te teate, äh, me üsna peatselt hakkame arutama Euroopa oskuste tegevuskava. ning äh, me väga sooviksime, et haridus ja öö, öö, ja oskused laiemas mõttes oleks selle osaks ja samuti tahaksime keskenduda nõndanimetatud pehmetele oskustele. Ehm, e, erine- sektorite üleseid oskusi tuleks samuti tunnustada. me tahaksime e, siin nende oskust spordialaliitude raames kaasata ka need inimesed, kes on sportlase karjääriga. Te ütlesite, et, et teie raportis on väga palju soovitusi. jah, väga oluline on teada, kuidas seda kõike teha ja kus sellepärast, et spordi juhtimine on liikmesriigiti niivõrd erinevalt korraldatud me kõigepealt peame vaatama, millised äh, tegurid, meie andmed meil ühised on, enne kui me need üleüldse võrdlema saame hakata. meie kodumaal ja ma arvan ka teistes riikides meil on kogemusi spordi tegemisega sõjaväes äh, ma ei tea, kas seda peetakse topeltkarjääriks, sõjaväes on asjad natuke paremini korraldatud ja samuti huvitab mind väga see võrgustik, millele te viitasite. kas äh, teil on äh, sellega seoses ka mingeid äh, dokumente, tekste, nendega tutvumine oleks väga huvitav? Gli atleti, quel discorso sulle donne era molto interessante, ma non si perde. see, mida te naistest rääkisite, on samuti väga oluline me ei taha äh, jätta, äh, me ei taha äh, võtta siis sportlastelt ära võimalust oma haridusteed jätkata, oluline on see seos spordi ja hariduse vahel meil on siin väga tugev õiguslik alus, Lissaboni leping on selle meile spordi vallas andnud sama volinik äh, vastutab nii spordi kui hariduse eest ja ka Erasmus pluss hõlmab nüüd spordivaldkonda. nii et, et need üliõpilased, kes äh, ülikooli spordiga tegelevad, saavad Erasmuses osaleda äh, ma tean tõesti, et Ljubljana ülikoolis on äh, spordile väga palju tähelepanu pööratud ja äh, äh, väga palju on kirjutatud sellel teemal, kuidas sportlaste oskusi ülikoolis õppimise ajal arendada. ja meie teemegi spordiliitudega koostööd, et näha, kuidas asjad toimivad. praegu tege-, viime ellu ühisprojekti koos Euroopa Komisjoniga Äh, eh, me vaatame, kas äh, sellised asjad toimivad. Äh, nüüd, mis puudutab seda võrgustikku, siis jällegi teeme koostööd ka ühe Sloveenia organisatsiooniga ning meil on ka ühine programm Euroopa Liidult, see on tervislik toit, tervislik elu nii et, et see on ka osaks sellest ühisprojekti algatusest. kahjuks on sellel aga kolm sammast ning igas sambas, esimeses sambas on siis kehaline tegevus, paraku teises ja kolmandas sambas seda valdkonda enam ei käsitleta. meie sooviksime sellist raamistikku, mis hõlmaks nii juhtimist, topeltkarjääri kui ka mitmeid teisi asju ja see võiks äh, teie komisjoni huvitada, ma võin teile selle teadusliku artikli saata. aga probleem on selles, et Euroopa Liidu õigusaktides äh, seda äh, teises ja kolmandas sambas ei käsitleta enam, seal keskendutakse lihtsalt toidule. ja ma tean, et õige toitumine on väga oluline, aga peaks kõnelema ka kehalisest tegevusest nii et, et ma arvan, et sport peaks olema samuti kaetud. jah, me praegu räägime spordist aga mõnikord räägitakse ainult kehalisest tegevusest, mõnikord on need üks ja sama asi, mõnikord mitte. sport peaks olema äh, universaalne keel. aitäh selle väga huvitava ettekande eest, ütleb proua Kosta, te peate minema. aitäh, et siia tulite. me äh, nagu paljud teist teavad, meie järgmine koosolek toimub kolmeteistkümnendal juulil ja ka neljateistkümnendal juulil kella üheksast kaheteistkümne, kaksteist kolmekümneni. suur aitäh teile, suur aitäh kõigile kolleegidele, kes koosoleku lõpuni siia jäid. ja eh, meil on väga palju tööd, kuni meie kohtumine järgmine kord juulis aset leiab, aitäh!